Polish people here today. juhataja teadaanded ja ma kõigepealt mm, puudutaksin äh, traagilist õhu äh, katastroofi, mis lõppes Poola presidendi ja te väga teiste tähtsate riigiametnike äh, ja, ja sõjaväejuhtide surmaga. ja ma teeksin ettepaneku nüüd teha üheminutise leinaminuti, mille vältel me seisame kõik püsti Thank you. <coughs> Uh, right, I, I will now continue with my announcements before we ma lõpetaksin, jätkaksin oma teadaannetega, enne kui me lähme oma seminariga edasi. kõigepealt tuletaksin ma meelde meie liikmetele, et me jätkame kolmapäeval oma kohtumist teemal Kreeka kogemused ja te olete kõik saanud selle kuulamise. päevakorra projekti kohtumine toimub täiskogu saalis kella kolmest kella poole seitsmeni ja ma olen palunud, et meie kõnelejad teeksid lühikesed sissejuhatavad sõnavõtud selleks, et me saaksime võimalikult palju esitada küsimusi ja ma püüan küsimusi ka juba ette kooskõlastada ja saadame sellekohase sõnumi teile kõigile ka, kuid tuletaksin siiski liikmetele meelde ja ka fraktsioonide koordinaatoritele, et me tahame, et kõneaeg oleks piiratud ka küsimuste puhul, nii et küsimused oleksid üks minut ja küsimus peaks puudutama ühte teemat, mitte erinevaid teemavaldkondi. ideaalmaailmas mulle meeldiks koordinaatoritega kohtuda ja rääkida sellest ja rääkida ka teiste administraatoritega. ja mis puudutab viimast äh, kõnelejat, äh, härra Kristo Tuulut, siis äh, pidage meeles seda, et ta on oma praeguses ameti, ametis võlaameti esindajana väga tundlikus, tundlikul positsioonil ja pidage siis seda meeles küsimusi esitades meil on ka teised, teisi erakorralisi koosolekuid meie komisjoni jaoks aprillis. toimub kohtumine neljateistkümnendal aprillil kella kolmest kella poole seitsmeni, kolmapäev on siis äh, see kuupäev Strasbourgis esmaspäeval kella seitsmest kuni kaheksa kolmekümneni õhtul ja ka neljapäeval Strasbourgi nädalal kella üheksa kolmekümnest üksteist kolmekümneni. mul on väga kahju, et meil peab olema kaks kohtumist Strasbourgis, kuid ainult sellisel moel saame me hääletustega ühele poole kahekümne kuuendal aprillil esmaspäeval kella kolmest kella poole seitsmeni, teisipäeval, kahekümne seitsmendal aprillil üheksast kuni kaksteist kolmekümneni ja ka kella kolmest kella kaheksateist kolmekümneni ja loomulikult saadame me õigel ajal teile ka kõik üksikasjad nende koosolekute kohta. mul on väga hea meel, et nüüd me saame edasi minna oma koosoleku päevakorraga ja ja asuda seminari kallale. tavaliselt, nagu te teate, seminarid ei toimu meie kuulamist, meie koosolekute tavaliste komisjoni koosolekute käigus, tavaliselt on meil ainult kuulamised, kuid meil on siiski võimalik täna see seminar korraldada, sellepärast et mõningad teised küsimused meie päevakorrast langesid välja, nii et lähmegi edasi selle päevakorraga ja seminariga, mis käsitleb mootorsõidukite grupi erandimäärust. jätkame uue õigusraamistiku arutamist, mis puudutab nii tarbijaid, autotöötjaid kui ka automüüjaid ja me, meie jaoks on oluline äh, tasakaal hinnad, hindade ja tingimuste vahel, samuti ka volituste, pädevuste vahe tootjate ja, ja jaemüüjate vahel ja samuti ka konkurentsivõime säilitamine esmaturu jaoks enne kolmekümne esimest maid kaks tuhat kolmteist. ja siin äh, on kohal ka Malcolm Harbour, kuivõrd tegemist on väga tähtsa tarbijate jaoks väga tähtsa küsimusega ja Melkomil on ka omal ekspertteadmised selles valdkonnas, mida me ei tohiks siin kahe silma vahele jätta. nii et pikemalt venitamata läheme nüüd edasi ja anname sõna meie tänastele külalistele. esimeseks sõnavõtjaks on härra Paul Cesar, kes on konkurentsivõime päevakorras äh, esmatasandi tööstuse äh, esindaja Euroopa Komisjonis siis. suur tänu, proua esinaine, austatud daamid ja härrad, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu, et te kutsusite mind tänasele üritusele, minu meeskond ja mina ise oleme teie käsutuses, nii nagu me oleme olnud ka minevikus, selleks, et sellel tähtsal teemal teiega arutada. mootorsõidukid on väga olulised Euroopa tööstuse jaoks ja see on valdkond, kus meil on oma liidrirolli ainult siis, kui me oleme innovatiivsed, tegemist on sektoriga, kus on väga suuri ümberstruktureerimise vajadusi, mitte ainult tänu majanduskriisile, vaid ka sellepärast, et äh, meil on ületootmine ja samal ajal turg nõuab äh, rohelisemaid, puhtamaid sõidukeid. tegemist on väga erinevate teguritega, mis mõjutavad kogu sektori olukorda, tegemist on ka sektoriga, kus on maailma suurimad äh, korporatsioonid, samal ajal ka väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, kes tegelevad selle sektoriga ja tegelevad just nimelt konkreetsete osade tootmisega autotööstuses. kuivõrd see sektor on nii keeruline, sellepärast oligi vaja komisjonil vastu võtta väga põhjalik lähenemine ja tegeleda iseäranis faktide uurimisega, konsulteerimisega, kõigepealt kahe tuhande kuuendal aastal viis läbi komisjon ühe sõltumatu uurimuse, kahekümne, kahe tuhande kaheksandal aastal avaldati raport, eelmisel suvel avaldati teatis, millel oli ka väga põhjalik mõjuhinnang ja alles pärast neid dokumente leidis komisjon, et on nüüd võimalik ka teha lõplik ettepanek, mis samuti esitati avalikkusele konsulteerimiseks on toimunud ka kaks ümarlauavestlust väga tähtsate asjaosalistega ja loomulikult erinevad komisjonide koosolekud, kus on esindatud ka liikmesriigid, ECOSOC on teinud oma arvamuse, toetades komisjoni arvamust, tarbijate esindajad olid väga selle lähenemise pool, Euroopa Tarbijate Amet, BSC, on andnud, on omalt poolt öelnud, et nad toetavad komisjoni lähenemist, uut lähenemist sõidukite turule ja järelturule. erinevate konsulteerimiste käigus on komisjon oma lähenemise äh, vorminud äh, mitmel tasandil, vormiliselt on komisjon otsustanud äh, grupierandiga ühendada ka suunised, üksikasjalikumad suunised, uus režiim ei käit-, käivitu enne kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, sellepärast et pikaajalised investeeringud oleksid kaitstud. väga palju olulisi muudatusi on tehtud, mis puudutab äh, sõltumatuid operaatoreid, äh, siis äh, mm, brändi loomise lähenemine, siis samuti ka tegevusjuhised kommertssuhetes ja nii edasi nagu igasuguse konsulteerimise puhul, siis komisjonil ei õnnestunud kõiki kommentaare, kõiki lähenemisi arvesse võtta. seda iseäranis kahes küsimuses, mis puudutab automüüjaid. kõigepealt nii-öelda multibränding, millest ma räägiksin hiljem aga multibrändingu puhul komisjon on seisukohal, et praeguse määruse sätted on toonud äh, uusi kulusid äh, jaeahelale ja lepinguline kaitse, see on äh, omalt poolt valdkond, mida ei saa uues konkurentsipoliitikas reguleerida ja kahe tuhande kolmandast aastast alates ei ole seda ka tehtud aga nagu Euroopa Parlament on öelnud, seda saab teha teistes õigusvaldkondades, nagu näiteks Äh, kommertsagentide direktiiv, nõukogu direktiiv ja teised õigusinstrumendid. komisjon nagu suurem osa teisi asjaosalisi autosektoris leiavad, et õigusraamistik vajab selgitamist selleks, et meil oleks tulevikus tagatud ka õiguskindlus. proua esinaine, me jagasime teile kätte mõned slaidid Neid äh, slaide pole palju, heitke neile pilk peale, need äh, slaidid äh, kirjeldavad meie tööprotsessi. kahjuks meil ei ole võimalik seda siin seinal näidata, aga siin on ekraanid. nagu te näete, esimesel slaidil kõige olulisem küsimus on see, et mis on grupierand. grupierand aitab ettevõtetel konkurentsivõime eeskirju järgida, see loob sellise turvapaiga kõikidele kategorii lepingutele ja järelevalvele lähenemine on siiski individuaalne ja lõppkokkuvõttes lahendust ei anta, ei öelda, milline käitumine, ei ole paigas täpselt see, milline käitumine on konkurentsivõimet halvav. ja veel, lepingulise mudeli ülesandeks ei ole reguleerida lepingulisi suhteid osapoolte vahel. ja siis järgmine slaid, kahe tuhande kuuenda aasta faktide uurimise missiooni käigus selgus, et esmatasandil turul ei ole mingisuguseid suuri probleeme, kui me räägime iseäranis uute sõidukite müügist, aga samas järelmüük on problemaatiline nii mõnelgi moel esmaturg on vägagi konkurentsivõimeline, on madalad tulumarginaalid ja vägagi konkurentsivõimelised hinnad ja kõik see on, tagab meile vägagi hoogsa esmatasandi turu. aga samas järelturul tekivad probleemid, mis mille all kannatavad tarbijad, puudub piisav juurdepääs tehno, Äh, loogilisele informatsioonile, varuosadele ja nii edasi ja nii edasi. kuigi konkreetseid konkurentsiprobleeme ei ole, siis äh, praegune äh, sõidukite müügisüsteem on siiski vägagi piiranguline ja seetõttu oleme teinud ettepanekuid viia sisse teatavad muudatused. praegune grupierang, erand aga ei ole tõhus selleks, et kriitil-, lahendada kriitilisi järelturu probleeme järgmisel slaidil te näete, et meil on ettepanekud mõningate sammude kohta, mille abil meil õnnestuks ka järelturgu mõjutada. meil oleks võimalus ka, võimalus ka lahendada äh, tehnilise informatsiooni probleeme, siis äh, kui me alandame selle grupierandi läbi, samuti siis äh, alternatiivsete varuosade müügi keelustamine ja garantii muutmine tingimuseks kõik, garantii muutumine, muutmine tingimuslikuks äh, järelevaatuste, ülevaatuste läbiviimisel. ja järgmine slaid, esmatasandi turus ei ole midagi äh, unikaalsed, äh, mis eeldaks sektoripõhist lähenemist ja jällegi ei ole mingisuguseid äh, muutusi selles valdkonnas ja meil on jae lähenemises kvantitatiivsel aktiivne lähenemine, see on siis äh, varasem lähenemine, mida on kõik meie asjaosalised toetanud, nagu ma ütlesin, multibrandingu ja lepinguliste klauslite kohta on teatavad muudatused, praegused multibrandingu sätted on kutsunud esile autotootjate hulgas äh, vastuolulisi reaktsioone ja tõrkuvaid reaktsioone. Äh, paistab, et sellega kaasnevad äh, suured kulud, mis on automüüjatele kahjulikud ja mille eest peavad lõpiks, lõpuks tasuma tarbijad, Euroopa kodanikud. multibränding, vägagi vastuoluline küsimus selles valdkonnas, multibränding jääb turule, aga seda äri olemuse tõttu, mitte mingisuguste konkreetsete eeskirjade tõttu, sellepärast et äh, mitme autosõidukitüübi müüjate äh, olemasolu teatavates valdkondades, äh, teatavates piirkondades on, on fakt, mis jääb faktiks, mis ei kao kuskile, see on vältimatu aga mis puudutab siis multibrändingu eeskirju meie määruses, siis ma ei hakkaks teile kogu meie seda lüümikut ette lugema. väga, aga ma rõhutaksin teile punkti kolm ja neli. sest et äh, need punktid tulid täiesti esile meie automüüjate konsulteerimise faasis me oleme kuulanud, mida automüüjad meile ütlesid ja me tahtsime nende arvamust kuulata ja me usume, et lepinguliste suhete reguleerimine ei kuulu tegelikult konkurentsivaldkonda. ja me tahaksime, et äh, automüüjate huvisid võetakse arvesse nii palju kui vähegi võimalik. me toetame tegevusjuhise lähenemist, mida on toetanud ka automüüjad ja autotootjad sellepärast et äh, selline lähenemine on alati kõige tulusam. mis puudutab siis lepingulisi klausleid, siis jällegi ma arvan, et ma rääkisin sellest piisavalt. komisjon leiab et äh, probleemide arvessevõtmine, mida oskavad äh, ette näha automüüjad või autotootjad, äh, et nende probleemide lahendamine peaks olema siis liikmesriigi tasandil. mul on väga hea meel, kui ma saan vastata teile teie küsimustele, et miks kaasaegne konkurentsipoliitika ei ole kahepoolsete läbirääkimiste küsimus, kuid praegu ma sellest rohkem ei räägiks. lõpetuseks leiame me, et praegune ettepanek tugevdab sektorit, väga paljud äh, tööd on sõltumatud, meil on väga palju äh, väikseid keskmise suurusega ettevõtteid, äh, kes on varustusahela alumine lüli väga paljudele suurematele ettevõtjatele ja meie leiame, et meie praegune lähenemine on paremini tasakaalus kui varasem lähenemine, võttes arvesse, võtab arvesse erinevaid turu osapooli, on selge, et meie jaoks on oluline, et autotootjad oma töös saavad olla tõhusamad, et nad oleksid rohkem konkurentsivõimelisemad ja et oleks nii brändide vaheline konku-, konkurents kui ka autotootjate vaheline konkurents kui ka automüüjate vaheline konkurents, suur tänu. Move on to our next speaker, which is Mr Mark. suur tänu, nüüd läheme edasi järgmise kõnelejaga, härra Mark Reemen, auto, Euroopa Autotootjate Assotsiatsiooni õigusasjade direktor, ka teil on oma slaidid, mida meile näidata, nii palju kui ma aru saan. suur tänu, proua esinaine, austatud majanduskomisjoni liikmed ma tutvustan teile Euroopa autotootjate arvamust selle Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta, selle grupi ettepanek, erandi ettepaneku kohta, mis meie jaemüügilepinguid reguleerib. paari sõnaga kokkuvõetuna on meie arvamus järgmine. komisjoni ettepanek on suhteliselt hea. Nad on teinud ära äh, ettevalmistava töö, äh, erinev, viinud läbi erinevad äh, uuringud, mõjuhinnangud ja nii edasi ja nii edasi ja sellest lähtuvalt on selgunud, et äh, autotööstus on konkurentsivõimeline, kui mitte konkurentsivõimelisem kui äh, kõik teised äh, majandus- või turusektorid ja seetõttu pole põhjendatud suuremate piirangute kehtestamine meie sektoritele võrreldes teiste sektoritega. nii et me oleme nõus komisjoniga, et meie sektori puhul võiks rakendada samuti seda grupierandi üldist lähenemist ehkki võib-olla oleks mõistlik, kui meil oleks mõningad konkreetsed eeskirjad järelturu jaoks, sellepärast et pole mingit kahtlust, parandustööd ja varuosade kättesaadus, kättesaadavus ja informatsioon varuosade kohta on autotööstuses ja autose tootmise sektoris olulisem kui teistes sektorites, me oleme sellega nõus ja me tahame, et uued eeskirjad kehtestataks võimalikult kiiresti mis puudutab järelturgu, siis järelturg on väga konkurentsivõimeline turg, viiskümmend protsenti on sõltumatud operaatorid ja seetõttu ei ole mingisuguseid raskusi konkreetsete eeskirjade vastuvõtmisega garantii osas, varuosade osas ja samuti ka hoolduse ja parandus- või remonditööde osas. praegusel hetkel Äh, remondi- ja hooldusinformatsioon on kohustuslikult kättesaadav kõikide sõidukite kohta, mis äh, turul on pakku, pakkumisel ja ka uuemate sõidukite puhul, nende sõidukite puhul, mis äh, vastavad juba Euro viis heitmestandarditele mootorsõidukites puhul ja ka tarbesõidukite puhul ja sellisel juhul, kui me ei esitane seda informatsiooni, ei ole meil võimalust, võimalik saada nendele sõidukitele ka tüübi kinnitust. nii et nendes valdkondades tegelikult ei ole mingisuguseid suuremaid probleeme ja uued ees, eeskirjad ei peaks tekitama samuti mingisuguseid rakenduslikke probleeme. mis puudutab äh, sõidukite müüki, siis nagu ma ütlesin, siis ma arvan, et meie olukord on sarnane teiste toodete turuga meiega turg on konkurentsivõimeline, suuri probleeme pole, meil oli probleeme viimasel korral, kui arutleti grupierandi teemade üle. olid suured hinnavahed tol hetkel ja vahel oli tarbijal raske osta piiriüleselt autosid ja mõningad autotootjad said trahvi Euroopa Komisjonilt konkurentsivõimet hälbava tegevuse eest, aga ka pärast kahe tuhande teist aastat ei ole selliseid näiteid enam olnud, mistõttu me oleme vägagi konkurentsivõimeline sektor ja meie puhul on põhjendatud sama, samasugune lähenemine nagu teistes sektorites. kui me rakendame üldist grupierandi põhimõtet, siis see ei tähenda seda, et asjad hakkaksid kohe üleöö muutuma autotööstuses meie praeguse määruse juurest üleminek uuele üldisele lähenemisele ei tähenda tegelikult suurt muutust, on ainult mõningaid üksikuid punkte, kus tuua, tuuakse sisse mõningad muudatused, aga üldiselt asjad jäävad nii, nagu nad on. tegemist ei ole mingi revolutsiooniga. on valdkondi, kus asjad siiski muutuvad, seda ka multibrändingu valdkonnas, nagu näiteks see siis puudutab äh, automüüjaid, kes müüvad äh, erinevaid automarke. see on äh, lähenemine, mis on alati olnud ja mis jääb alles piirkondadesse, kus see on majanduslikult põhjendatud, võtame näiteks maapiirkonnad, maapiirkondades ei ole mingit mõtet suurematel autotöötjatel oma äh, Äh, autopoodi avada äh, maapiirkondades, alati on äh, automüüjad, kes müüvad erinevate autotootjate tooteid ja nii see jääb. ja teine asi, mida tuleks mainida ja mida komisjoni esindaja juba mainis, olid siis need nõndanimetatud lepingulised klauslid ja või siis automüüjate kaitseklauslid ja selle kohta me tahaksime öelda, et need küsimused on äh, võib-olla küll tegemist väga tähtsate küsimustega ja äh, tõeliste probleemidega, kuid äh, need ei puuduta konkurentsipoliitikat. praegusel hetkel automüüjad võivad oma ettevõtte müüa teistele edasi ja sätted ütlevad, et kui keegi tahab vahendaja lepingut lõpetada, tuleb sellest teatada ette kaks aastat, vähemalt kaks aastat. ja kui tegemist on lepingu lepingu rakendamisega seotud äh, probleemidega, huvide konfliktidega, siis äh, tuleb äh, rakendada vahendajat ja mitte kohtu, kasutada kohtute abi. me arvame, et need küsimused ei puuduta tor-, tarbijat, tarbijale esitatavat pakkumist, hinda, Äh, teenuste kvaliteeti, seetõttu ei ole tegemist mingisuguse konkurentsivõime küsimusega, vaid tegemist on lihtsalt lepinguliste suhete küsimusega. ja kui me vaatame teisi grupi erandimääruseid, nagu näiteks üldine grupi erandimäärus, siis seal ei ole ühtegi sätet nõrgema osapoole kaitse kohta Äh, isegi siis, kui tegemist on näiteks äh, toiduainete jaekaubandusega, ma arvan, et me kõik oleme nõus, et äh, supermarketid, toidupoed on sageli märkimisväärselt tugevamad kui ettevõtted, kellelt nad ostavad toiduained ja ometi pole me midagi teinud selleks, et kaitsta tarneahela alumisi lülis, lülisid toiduainete tööstuses. nii et üldiselt me leiame, et meil ei ole vaja eeskirju selles valdkonnas ja eeskirja, millest me tahaksime vabaneda, oleks äh, õigus, see säte, mis annab õiguse müüa edasi oma ettevõtet äh, automüüjal. no loomulikult see on küll automüüja ettevõte, kuid äh, samas äh, alati tuleks meie arvates küsida ka autotootjalt äh, tema arvamust. enne kahe tuhande teist aastat olid asjad nii, see oli siis enne praeguse määruse kehtestamist ja ma arvan, et see varasem olukord oli parem, me tahame selle juurde tagasi pöörduda, seda sellepärast, et praeguse määruse puhul oleme pidanud tõdema, et tekivad olukorrad, mis ei ole äh, meie tarbijate huvides. me oleme näinud, äh, kuidas äh, autotootjate grupid äh, ostavad üles teised autotöötjad laenatud rahaga sageli ja siis, kui tekkis finantskriis, siis need suuremad automüüjate grupid sattusid raskusse, eh, mille tulemusena hakkasid nad oma autoärisid kinni panema ja seetõttu seisid probleemiga silmitsi autotootjad, tarbijad jäid mõningatest automarkidest lihtsalt ilma või neid pakkumist ei olnud nende kodu lähedal ja me tahaksime selliseid arenguid vältida tulevikus. ja siis äh, vahenduse võimalus või lepituse võimalus ja lepinguliste suhete lõpetamise põhimõte tegemist on heade äritavadega, põhimõtetega, mida ei peaks selle määrusega käsitlema, see on kahepoolsete kokkulepete küsimus. Euroopa autotöötajad, Jaapani autotöötajad on kõik vastu võtnud oma tegevusjuhendi, käitumisjuhendi või koodeksi äh, lähtuvalt äh, meie põhimõtetest ja neid äh, võetakse arvesse ka kohtutes. nii et äh, ma arvan, et automüüjad võivad äh, tunda ennast kindlalt, et nende õigused ei kannata. ja lõpetuseks, mis puudutab uute eeskirjade ajastatust, siis me teame, et praegu on tehtud ettepanek müügi ettepanek, müügisätete kehtestamist edasi lükata kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, meie aga tahaksime, et kõik eeskirjad käivituksid kohe, sellepärast et mõni, suurem osa automüüjatest tegelevad nii müügiga kui ka kui ka järelmüügiga ja seetõttu oleks hea, kui mõlema valdkonna sätted jõustuksid ühel ajal. kui seda pole võimalik teha, siis sellest on kahju me leiame, et edasilükkamisest pole abi, sellepärast et äh, olukord on äh, automüügis äh, päris keeruline, auto müüginumbrid on kakskümmend protsenti alanenud, veoautode puhul on müüginumbrid vähenenud lausa kolmkümmend viis protsenti selle aasta lõpuks tõenäoliselt ja seetõttu me peame kiiresti meie tööstuse, tööstusstruktuuriliselt kohandama muutunud olukorraga ja seetõttu me ei saa oodata igavesti ja ma soovitaksin, et kõik Euroopa institutsioonid äh, langetaksid grupierandi määruse kohta otsuseid võimalikult kiiresti ja palun ärge lükake midagi edasi. kõik asjad on põhjalikult äh, juba ette läbi uuritud, mõjuhinnanguid on läbi viidud igas valdkonnas ja kui olukord ei muutu, siis äh, ja siis kogu tööstus jääb kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani ebakindlasse olukorda. suurem osa liikmesriikide konkurentsiametitest on nõus komisjoni lähenemisega ja suurem osa teisi asjaosalisi ka, nii et ma arvan, et lihtsalt haarakem härjal sarvist ja tegutsegem. suur tänu. nüüd lähme eh, jagatud kõneaja juurde, kus saavad sõna Sue Robinson ja Hillary Sykes ma ei tea, kuidas te olete kõneaega omavahel jaganud nii et äh, kes iganes soovib alustada, saan sõna. suur tänu, tere päevast kõigile. suur tänu äh, võimaluse eest, et me saame automüüjate arvamust äh, jagada teiega. me tegutseme üle Euroopa, meid on kolmsada kaheksakümmend tuhat ja ja me anname sõna, anname tööd kahele <laughs> miljonile inimesele ja meil on, meie seas on nii väike kui suurettevõtjaid. kuid me peame ütlema, et üldiselt me oleme väga pettunud selle ettepaneku pärast. kui me vaatame, mida see praegune eh, resolutsioon on saavutanud, eh, siis eh, on automüüjatel olnud võimalik laiendada oma ettevõtted, nad on saanud oma ekspertiisi edasi arendada, nad on saanud jagada eh, riskiga mitme erineva frantsiisi vahel, mis eh, on meid eh, kriisist läbi aidanud. see on aidanud suurema valiku võimaldamist tarbija jaoks, see on andnud võimalus ka investeerida ning andnud sellise, tekitanud sellise ärikeskkonna, kus investeeringud on olnud võimalikud mis on olnud umbes kaks koma viis kuni kolm miljonit frantsiisi kohta. samuti on see hinnakonkurentsi tekitanud ja samuti on automüüjate automüüjate usaldus tõusnud. kaheaastased eh, kontrollid Eh, samuti võimalik kontrolli, eh, frantsiisi kontrollida, eh, samuti vaidluste arutamine ning põhjused tegevuse lõpetamiseks. Mm. praegu aitab samuti, see aitab samuti kontrollida, et tegu ei oleks konkurentsivastase tegevusega, te näete ka, millised hinnad on graafikul hindade Nende, siin on võimalik näha hinnakonvergentsi. uus äh, grupierandi määrus ja uus äh, süsteem on liialt äh, üldsõnaline. praegune, praegune tekst on märkimisväärselt, resolutsioon, määrus, vabandust, on palju täpsem uus eh, resu-, määrus on sada kakskümmend lehekülge pikk ja näeb välja paljusid uusi öö, ähm, öö, äh, kohustusi, ma ei tea, kuidas see peaks tähendama ometi paremat, äh, äh, paremat konkurentsi tähendama, see tähendab seda, et autoehitajatel on rool, jällegi rool käes ning auto edasimüüjaid koht-, koheldakse nagu masinaid. minu meelest minnakse sellega liiga kaugele praegune võimubilanss äh, mootorsõidukite ehitajate edasimööda vahel on äh, alati olnud tähtsal kohal. üritatakse vastu võtta selline majandusmudel, mis ei äh, tunnista seda tekitatud tasakaalu autoehitajate edasimüüjate vahel. praegune grupierandi määrus üritas teha väga palju selle tasakaalu saavutamiseks. kõik need meetmed on kõrvale jäetud. praegune lähenemine on väga teoreetiline, see on kahjulik ähm, tarbijatele, see vähendab valikut, see vähendab konkurentsivõimet, see ei ole kasulik tarbijatele. ning veel analoogia. patsient, kes on võtnud rohtu ja paraneb, see ei tähenda seda, et, äh, et paranemise tõttu tuleks ta äh, võtta võimalus rohtu võtta, see oleks hullumeelne. suur tänu. täname võimaluse eest, et meil on võimalik siin sõna võtta. tahaksin äh, rääkida eriti just sellest käitumisjuhendist, mis on välja pakutud ja konkurentsitingimustest esmamüügiturul mis eh, to, vaatame sellest, vaatame seda, mis toimub enne kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ja pärast seda. Eh, seni on oh,, senises eh, grupierandis oli võimude tasakaal väga hästi paika pandud. see andis automüüjatele võimaluse hästi vastu astuda eh, konkurentsi, erinevatele konkurentsimäärustele. see puudutas piiriülest tegutsemist, eh, samuti ka eh, auto varuosade hind, hinda suudeti hoida mõistlikkuse piires ja nii edasi. ja praegu see välja pakutud tekst ei ole e, selliseid aspekte täpselt käsitlenud. on väga oluline, et selliseid olulisi, on väga silmatorkavad, selliseid olulisi küsimusi pole käsitletud. uus raamistik eh, loodab, et autoehitajad ei kuritarvita oma võimu auto edasimüüjate üle. vastupidiselt sellele, mida siin enne öeldi, on tõesti tõsi, et toiduainete tööstuses tegutsevad äh, võimuesindajad üle kümne aasta esimest korda selleks, et äh, selles suunas, et nad tunnistavad, et vabatahtlikud käi-, käitumisjuhendid ei toimi, äh, sest võimude tasakaal on niivõrd paigast ära. nii et meie jaoks on väga äh, suur sarnasus äh, toiduainetetööstuse ja autotööstuse vahel. tegu ei ole ainult lepinguliste küsimustega, seda sellepärast, et tootjad võivad edasi müüjatele suurt survet avaldada, mitte ainult äh, lepingulistes küsimustes, vaid ka näiteks boonustega ja lepingu lõpetamistega ning samuti ka keeldudega teatud valdkondades tegutseda kujutage ette sellist äh, automüüjat, kes äh, soovib äh, oma äri ära müüa, kui keegi ei suuda temalt seda osta, mõni teine automüüja ei suuda temalt seda osta, siis see võib tähendada seda, et kogu investeering läheb kaduma. see ei tekita usaldust rohkem investeerida sellesse valdkonda, sellesse sektoritesse. see on halb kõigi nende tarbijate jaoks, kes soovivad eh, paremaid teenuseid. ning kõike muud seda, mis käib hea teenuse ostamisega kaasa. hea käitumisjuhend võiks olla selles mõttes kasulik, et eh, see võiks tähendada eh, õigust äri üle anda, see võiks tähendada suuremat läbipaistvust, mitte äh, ainult vabatahtlikkuse alusel. me peame siiski äh, äh, vaidlema vastu sellele, et, et vabatahtlikkuse alusel äh, käitumisjuhendi mittekasutamine, seda võib kasu- ka,, ka, kaevata kohtutesse, see siiski nii ei ole. oleme väga rahul sel avatusega, mida oleme tundnud komisjoni ja kõigi asjast huvitatud osapoole poolt. kuid komisjoni eh, järeldused tehti siiski valmis enne kahe tuhande kaheksanda aasta juulit. Nad olid juba otsustuse, otsused langetanud, võttes aluseks eh, informatsiooni, mille olid nad kogunud kahe tuhande teisest, kahe tuhande kuuenda aastani. ning eh, see tähendab seda, et on liialt lühike aeg kohandamiseks uute reeglitega. kahe tuhande seitsmenda aasta informatsioon, mis äh, kahe tuhande seitsmendal aastal kogutud informatsioon äh, oli äh, võtnud aluseks kõigest viimase, mm, oli võtnud aluseks ainult, saanud aluseks võtta ainult kaks, kahel aastal toimunud uusi määruseid praegusel hetkel valmitseb maailma majanduses väga erakorraline olukord. see tähendab seda, et olukord on keeruline kõigi majandussektorite jaoks. tooksin teile mõningad arvud näiteks. neli koma kolm auto edasimüüjad on tulnud liik-, eh, turule. praegusel hetkel on autoostjad need, kes on üle kuuekümne aasta vanad ja üle poole neist ei ole kunagi varem kas ostnud või omanud uut autot. kui me vaatame äh, millised ettepanekud äh, on teinud äh, tarbijate lobi, siis näeme, et tegu on väga äh, hinnatundlike inimestega. Neil on väga suured lootused nende inimeste peale, kes nendele uusi autosid müüvad, nad loodavad, et nende probleemid efektiivselt lahendatakse. ning nad loodavad ka, et nad saaks järelturul oma autot edasi müüa, kui vaja. kui Eh, praegune tekst läbi läheb, siis on karta, et tarbijad, eh, eh, tarbijad ei saa maksimaalselt kasu oma ostust. me soovime, et see turg vaadatakse üle veel enne kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, enne kui praegune määrust märkimisväärselt nõrgendatakse. kui käsipidur on pealt ära võetud, veereb auto allamäge ja seda on väga raske peatada. Uh, thank you very much uh, and our final speaker now. suur tänu ja meie viimane sõnavõtja täna pärastlõunal on uh, proua Lorient Grid, kes uh, esindab tarbijate lähenemist. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu, et te kutsusite ka FIA esindama mootorsõidukite uh, tarbijaid, me esindame seitsmekümne üheksandat mootorsõidukite klubi Euroopas. meie huvideks on tarbijatele sobivad mootorsõidukite lahen-, lähenemised. meie tarbijad kasutavad sõidukeid iga päev, me püüame anda neile nõud selle, nõu selles osas, aidata neid, kui nad jäävad teele toppama toppama, saates päästeteenistused kohale, viies läbi erinevaid teste ja andes nõu ka remondi osas, me oleme igal juhul tarbijate organisatsioon, tarbijate organisatsioon, mis keskendub mobiilsele tarbijale. järgmisel slaidil, nagu te näete, on ka meid tunnustatud selles tarbijate esindajate rollis, kui vaadati üle määrust tuhat nelisada, kaks tuhat kaks, me oleme teinud varem koostööd Euroopa Komisjoniga, osalenud kõrgema taseme, kõrgetasemelistes koostöörühmades konkurentsivoliniku proua Kröösiga ja ka nüüd oleme protsessis osalised olnud, lisaks sellele oleme me erinevate autoturu osapooltega äh, pidevas ühenduses ja meil on väga hea meel, esindasin tarbija lähenemist. hüppame nüüd edasi Äh, järgmise slaidi juurde, tarbija jaoks äh, loomulikult auto on äh, üks väga tähtis kuluartikkel majapidamises ja oluline on ka see, et remondi- ja hooldusteenused maksavad praktiliselt sama palju hiljem kui auto ostmine ise tegemist on siis, nagu öeldud, suure kuluartikliga, mistõttu tegemist ei ole täiesti tavalise tooteartikliga ja selleks on vaja ka eraldi eeskirju. praegusel hetkel on meil üks õigusakt, mis hõlmab nii esmatasandi turg kui ka turgu kui ka müügijärgset teenindust. meie lähenemine on pisut teistsugune kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast alates, kus müügijärgne turg on teistsugune ja selline lähenemine võib mõjutada tarbijat negatiivselt ja mõjuda konkurentsile halvasti, valikule või pakkumisele halvasti ja samuti ka hinnale tarbija seisukohast halvasti. aga üldiselt äh, ma tahaksin öelda, et meie jaoks on oluline see, kui meie mobiilsuse võimalused äh, suurenevad mitte ainult auto pakkumise osas, vaid ka teeninduse, kiiruse, tõhususe osas ja seetõttu võib-olla tarbijatel, kes, kes on huvitatud ainult oma miilsus, mobiilsust, on raske esmatasand ja müügijärgset turgu ühendada. aga nüüd läheme edasi. üks asi, mis muutub äh, uues režiimis, on äh, tarbijate jaoks äh, see, et keskendutakse rohkem esmatasandi turule ja nad peavad minema võib-olla kodust kaugemale, et uut autot osta ja va-, võrdlevate hinnangute tegemine võib olla raske, hoolimata sellest, et meil on internet, mille abil me saame hinda võrrelda, kuid samas tarbija võib-olla soovib kõiki autosid siiski ise proovida ja kui me läheneme teistmoodi, on see võib-olla raskem ja tarbija seisukohast kasulik võib-olla on see, et äh, uus lähenemine kaubamärgi, multikaubamärgi osas, äh, võtame siin näiteks äh, ja ma pöörduksin tagasi eelkõnelejate argumentide juurde. olukord on muutunud pärast kahe tuhande teist aastat, paranenud tegelikult ja tarbija esindajana oleksime me väga mures, kui süsteem muutuks, kui praegused muutused ja praegune olukord on olnud tarbijale kasulik müügijärgse teeninduse osas, müü-, järelturu osas siis potentsiaalsete müügipunktide kadumine, kus on ka, pakutakse ka autoriseeritud või valitud remonditeenuseid, võib tekitada probleeme seoses äh, õigusliku garantii pakkumisega ja ma arvan, et selle multibrändingu või mitme kaubamärgi müügi osas tuleks olukorda siiski veel hinnata, eesmärkide, eeskirjade muutmine praegusel hetkel võiks olla väga kahjulik tarbija jaoks. ja veel üks küsimus, mis on meie jaoks väga oluline, on garantii küsimus. nagu te näete, teie siin erista, tuleb eristada tegelikult äh, kohustuslikku kindlustust ja pikendatud kindlustust, mõned autotootjad pakuvad äh, pikendatud äh, kindlustust, mis on tingitud ainult sellest, kas kasutatakse nende remondi- ja hooldusteeninduse punkte või mitte. sellega seoses võib tekkida teatavaid probleeme garantiiga, me peaksime aga ka suutma aidata äh, neid tarbijaid, äh, kes on jäänud äh, tee äärde tappama. ja nüüd lähme edasi järgmise slaidi juurde. praegune lähenemine ja komisjoni ettepanek oleks garantii küsimustega tegeleda käitumisjuhistes või suunistes aga sellega seoses ei saa lahendust kõik probleemid, näiteks kui äh, jaemüüja otsustab äh, pakkuda tasuta hooldusteenust äh, ja, ja nii edasi ja need väikesed punktid on käsitlemata selles miniperris, ehkki see ei hõlma kõiki autotootjaid, on tegemist otsekui majakaga, mis selgelt annab märku sellest, mida võib, mida ei või. ja seetõttu sellesse tuleks kaasata ka garantii küsimus. ja tingimuslikkus eksklusiivsetest suhetest autotootja poolt pakutud teenindusega äh, see juba selline lähenemine näitab, et tegemist on väga konkurentsivõimelise turuga ja sellises turus peab olema tarbijal on võimalik valida, millist teenindust ta kasutab ja ta ei tohi olla, teda ei tohi kohustada äh, olema seotud konkreetse teenusepakkujaga äh, ja samuti on meie tarbijatel vaja äh, konkurentsivõimelist müügijärgset, automüügijärgset turgu ka kohalikus piirkonnas, nii et ta ei peaks saja kilomeetri kaugusele sõitma, et teenindust saada. siis äh, juurdepääs tehnilisele infole, see on väga oluline punkt meie seisukohast, seda on vaja selleks, et meie müügijärgne teenindus, müügijärgne turg oleks konkurentsivõimeline. ja siin ma pöörduksin tagasi varasemate kommentaaride juurde siin autotootjate kommentaaride juurde, äh, öeldes, et äh, info peaks olema kõigile kättesaadav, äh, päästeteenistused, kes aitavad hätta jäänud sõidukeid, meil oleks vaja igasuguseid lähenemisi, meil ei jää meie jaoks on oluline, et informatsioon oleks kättesaadav kogu aeg internetis ja igal pool. Äh, ja meie jaoks on oluline, et äh, et igasugune info oleks kättesaadav isegi siis, äh, kui parandustööd oleksid midagi enamat kui lihtsalt volitatud remonditööd. Need on küsimused, mida tuleb käsitleda seda küsimust on suunistes küll puudutatud, suunised on komisjoni arvates siduvad, me usume seda, meie arvame, et see äh, mini-PR peaks ka käsitlema seda siiski ja siis äh, tehnilise info määratlus, nii nagu see praegu on Euro viies, äh, ei ole samuti selles mini-PR-is me tahame, et ka seda sinna lisataks, see sinna lisataks. ühesõnaga, paari sõnaga me tahaksime, et meil oleks, tarbijatel oleks õigus kaitsele ka müügijärgses turus, siis me tahaksime täiendavaid hinnanguid kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani selleks, et me leiaksime parima võimaliku moe reguleerimiseks pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat vertikaalne lähenemine ja põhjalik äh, definitsioon äh, juurdepääsust tehnilisele informatsioonile mini-PR-is, äh, samuti ka garantii küsimus võiks olla seal käsitletud selleks, et tarbijatel oleks alati võimalus valida kõige parem lähenemine, aitäh! suur tänu ja nüüd lähme küsimuste juurde ja aruteluvooru juurde. Malcolm, kes on siin juba mõningad küsimused valmis meisterdanud, saab esimesena sõna ja kõik teised andke märku, kui te soovite sõna, Silvi, aga Malcolm, kõigepealt siis on sõna sinul. suur tänu, Sharon, ja kõigepealt ma tahaksin tänada teid ja teie komisjoni, et te korraldasite täna selle seminari ja et te andsite meile kõigile võimaluse ühiselt arutleda mõningate problemaatiliste teemade üle ja nagu te varem ütlesite, meie komisjon on tundnud iseäranis suurt muret tarbijatega seotud küsimuste üle ja meie oleme otseselt huvitatud tehnilisest informatsioonist ja selle küsim-, sellest küsimusest ja seetõttu oma küsimustes tahaksin ma ka just nimelt meie jaoks olulistele küsimustele keskenduda tarbijate jaoks on väga tarbijate jaoks on tulnud siin väga olulisi asju välja tänase seminari käigus ja ma juhiksin tähelepanu sellele, et väga paljud tarbijaorganisatsioonid nagu ka FIA on teinud oma ettepanekuid komisjonile teemadel, mida siin on täna juba mitmeid kordi tõstatatud. kõige esimene küsimus, esimene punkt, mida ma tahaksin tõstatada, on pisut üldisemat laadi ja minu küsimus oleks komisjonile ja ka võib-olla teistele kõnelejatele suunatud. mina ja nagu ka mõningad teised kolleegid osalesime põhjalikus äh, ja pikale veninud arutelus äh, grupierandi teemadel kahe tuhande teisel aastal tegemist oli radikaalse muutusega tollases maailmas ja ma arvan, et selles osas oleme me kõik ühel meelel. ja kõik osapooled on üldiselt nõus, et tegemist oli positiivse radikaalse muudatusega, mis osutus edukaks. ja autotootjad siin ütlesid väga õigusti, õigusega, et komisjoni analüüsistrateegia arendati välja ennem, kui viimase paari aasta muudatused autotööstuses äh, tegelikult äh, hoo sisse said äh, aga mis puudutab muutusi, siis ma tean, et tegelikult äh, tarbijad ei ole muutusi palunud ja autotootjad ei ole tegelikult muutusi palunud ja nii palju, kui mina tean, siis pole ka mingisuguseid majanduslikku, majanduslikke suuri probleeme, millest oleks äh, muutus tingitud või mis muudaks muutuse möödapääsmatuks. ühesõnaga, mina tahaksin küsida, et milline on, kust on pärit see meie üldine avalik huvi selle muutuse järgi ja minu jaoks ei ole mingisugust mõtet siin rääkida avalikkusest huvist ja iseäranis tarbijate huvidest äh, selle grupierandi põhjendamisel. ma arvan, et poliitilisest seisukohast äh, öeldes äh, me siin peame tagama, et meil oleks siiski avalik huvi mängus, enne kui me midagi vastu võtame. mis puudutab üldiseid sätteid ja nende seost tarbijatega, siis ma panin tähele, et komisjon oma ettekandes tõi ühe huvitava asjaolu välja, mille kohta ma tahaksin täpsustust. praegused mitme kaubamärgi müügipunktid praktikas, äh, siis komisjon ütles, et äh, kõrgehinnalised äh, või kallid müügistandardid on nii autotootjatele kui autoostjatele kahjulikud Äh, ma tahaksin küsida täpselt, mida sellega mõeldakse, kui tarbijatelt küsida, kuidas äh, need äh, mitme kaubamärgi müügistandardid toimivad ja kas tarbijad leiavad, et, et seal on probleeme, sellega, sellega seoses on probleeme. ja ma ei ole sugugi kindel, et tarbijad seda leiavad. ja siis lõpetuseks, mis puudutab tehnilise informatsiooni kättesaadavust ma leian, et äh, müügijärgse turu äh, kaitse ka klauslid äh, on meie uue ettepaneku üks positiivseid külgi, mida toetavad minu komisjoni liikmed ja, ja tõenäoliselt ka väga paljud kohalolijad. ma tahaksin aga käsitleda tehnilist informatsiooni, mis on väga oluline, komisjon juhtus õigusega tähelepanu sellele, et nüüd on meil kõike helmav õiguslik nõue, et tehniline info oleks kättesaadavaks muudetud keskkonnakomisjoni määruses, mida toetas ka minu komisjon, oli see välja toodud. ja ma tahaksin, et komisjon vastaks järgmisele küsimusele, kas te usute, et äh, suuniste väljaandmine, sest et mingisuguseid muid nõudeid ma ei äh, näinud, kas suuniste väljaandmine, kas sellest piisaks, piisab selleks, et äh, info oleks kättesaadav, muudetatakse kättesaad-, muudetakse kättesaadavaks ka nende sõidukite puhul, kus see ei ole kättesaadav senini olnud ja suuniste puhul tooksin ma välja selle, et artikkel üks punkt üks tegelikult ei kohusta tootjal pakkuda, pakkuma, tootjat kohustada pak-, pakkuma tehnilist informatsiooni ka tehnilise abi osutajal ja üks probleemi seoses info kättesaadavusega on asjaolu, et infot võib pakkuda sellises andmeformaadis, et seda on praktiliselt võimatu kasutada ja see võib olla äh, uute sõidukite puhul probleemiks, aga, aga vanad on, jäävad kuidagi kõrvale kuidas te püüate tagada seda, et juba olemasolevate sõidukite, vanemate sõidukite tehniline info on, vastab samadele standarditele nagu uute puhul. Silvi, kõigepealt ja kui keegi teine soovib küsimusi, siis andke mulle märku, vastasel korral annan ma sõna kõnelejatele vastusteks. suur tänu. mul on äh, esimene küsimus äh, on seotud äh, väga täpselt sellega, mida ütles härra Malcolm Harbour. me ei saa aru, mikspärast on vaja neid muutusi sisse viia. tekib selline tunne, et, et äh, on lihtsalt tekkinud vajadus iga kahe aasta tagant äh, määruseid muuta. ning teiseks, kui midagi peab tingimata muutma, kas siis mitte peaks pigem toetama uut liigi autode tootmist, rohelisema majanduse suunas liikumist, nagu seda ka härra Barroso ise on soovinud. nii et palun üritage meile mingisuguseid äh, asjalikke põhjendusi esitama selle, nende muudatuste jaoks, me oleme võib-olla valmis siis teid ka toetama. Right, thank you very much um,. Just... suur tänu teile ma arvan, et vist äh, Malcolmi küsimustele peavad kõik vastama. nii et äh, annan äh, vastajatele sõna samas järjekorras, nagu nad enne seda äh,, nagu nad enne sõna said ja komisjoni poolt on veel mitu kõnelejat ka kohal, nii et palun, komisjon kõigepealt. suur tänu teile. ma kasutan võimalust vastata ma tahaksin rääkida tehnilisest informatsioonist. see oli härra Haabri viimane küsimus. ta küsib, kas suunised on piisavad, selge, et ei ole. sest me kavatseme kindlasti eh, seda küsimust tugevdada nagu te teate, me olime kontaktis paljude suuremate autotootjatega ja see puudutas just nimelt ligipääsu informatsioonile ning sealjuures tuleb arvesse võtta ka fakti, et eh, tegu on väga range nõudmisega. meie põhimõte on selles, et konkurentsi tugevdamine on eh, võtnud aluseks eh, siis iga erijuhtumiga tegelemise ja me ei tohiks äh, otsida imevahendeid, imeroht äh, selliste küsimuste lahendamiseks. ma ise oleks väga rahul sellega, kui piisaks ainult äh, seadustest, me ei, sellest kahjuks ei piisa. meie sõbrad ei ole sugugi mitte tootjad järelmüügiturul me tahaks vähendada äh, asja seaduslikku poolt sajast protsendilt kolmekümne protsendini. kui on vaja, siis me tugevdame kindlasti küsimust äh, ligipääsu kohta informatsioonile äh, autode järelmüügiturul. see puudutab ka autotöökodasid ja auto hooldusfirmasid nii et me tõesti seda poolt äh, kindlasti sooviks äh, tugevdada. nüüd, miks neid muudatusi vaja on? võib-olla mu kolleegid täiendavad seda, mida mina ütlen, kuid mina arvan, et vaevalikud meie seast on veendunud selles, et järelmüügiturul äh, on vaja suuremat kaitset tarbijatele. me kõik teame, kui me soovime osta autot, siis Ähm, äh, siis üritatakse autot, uut autot meile müüa igasuguste allahindluste ja muude äh, hüvedega, kuid äh, kui me soovime kasutatud autot osta, siis on asi palju keerulisem ja kokkuvõttes võib see tähendada meile väga suuri arveid. meil on vaja järelturul tarbijatele suuremaid võimalusi anda. sellega seoses me soovime põhimõttelisi muudatusi läbi viia just nimelt edasimüügiturul. mis puudutab esmast turgu, siis meie turu-uuringud, mis said alguse kahe tuhande kuuendal aastal, näitavad, et, et, et lisakulusid sest ei suudetud teguleda, tegeleda eh, multibrändide ja ainubrändide küsimustega. ma arvan, et praegusel hetkel ei saa öelda, et praegusel turul me oleks äh, tarbijate, äh, tarbijate, tarbijad kaitstud piisavalt. nii et praegusel hetkel oleks tarbijate jaoks vaja võimalikult äh, efektiivset jagamisvõrgustikke tekitada, mis tekitaks hinna parima hinnakvaliteedi suhtega äh, teenused ning seda me üritame tegutseda. me üritame muuta esmasturul süsteemi pisut äh, paindlikumaks ning äh, ma arvan, et autode tootjad ja edasimüüjad suudavad leida kõige parema süsteemi edasi toimimiseks. Te, meil on võimalusi kokku hoida see ei puuduta kulude kokkuhoidu ainult autode ehitamisel, tootmisel, vaid ka jaotusvõrgustikus on võimalik kokku hoida kolmkümmend protsenti lausa. ning selles valdkonnas me just soovikski suuremat paindlikkust. see oleks kasulik nii meie majandusele kui ka Euroopa kodanikele. okei okay,, thank you um,. If we maybe now. suur tänu. ja nüüd võib-olla lähme siis edasi autotootjate äh, juurde. kas teil on öelda omalt poolt midagi? jah, ma ei arvan, et tegelikult praegusel hetkel ei ole minu äh, roll siin öelda, millised on avalikud huvid seoses selle määrusega, see on vast rohkem komisjoni ülesanne, aga mis puudutab tööstust, siis tööstuse seisukohast võin öelda järgmist. meie leiame, et äh, autotööstus tänases maailmas on äh, reguleeritud äh, grupierandi määrusega, mis on märksa üksikasjalikum, äh, märksa ettekirjutatav ja piirav oma olemuselt kui üldine grupierandi raamistik, mis kehtib teistele sektoritele ja meie ei saa põhimõtteliselt aru, miks nagu ma varem ütlesin, kui analüüsida autotööstus, äh, siis ei ole meil mingisuguseid märkimisväärseid äh, konkurentsiprobleeme, mis äh, mm, oleks seotud sõidukite müügiga, mida ei oleks teiste toodete turus. ei ole mingisuguseid erilisi probleeme ja meie sektoril ja seetõttu ma ei näe, miks me ei võiks ka samasugust raamistikku rakendada. see on siis meie seisukoht praeguse määruse probleem on nagu härra Tsisar ütles, et see on lisakuluks meie jaoks ja see on tõsi teataval määral. ma ei saa rääkida siin konkreetsete autotöötajate nimel, aga te kõik teate, et neil ei ole üldiselt mitme kaubamärgi ühes kohas müümisega probleeme ja neil ei, nad, neile ei ole vastumeelt see, et Äh, nende automarki müüakse kõrvuti teise automargiga, aga see, mis neile ei meeldi, on see, et erinevad automarke müüakse äh, üksteise kõrval kohe, mitte eraldi äh, ruumides automüüja juures, sellepärast et nende automargid sellisel juhul kaotavad oma identsuse, see ei tule nii hästi esile võib-olla auto ostjaga läheb plaan, otsustab plaan B kasuks, olles ennem mõelnud, et ta tahab konkreetset marki. ja mõningad automüüjad on au-, jaemüüjatele esitanud eraldi nõudeid, mis on muutnud nende äh, töö võib-olla pisut raskemaks ja see on mõjutanud ka tarbijat tulevikus seetõttu. ja see ei ole ju ideaalne ja mis puudutab hooldust, siis õiguslikust seisukohast tegelikult pole vahet, kas meil on siin eeskirjad paigas tüübikinnituse määruses, grupierandi määruses või suunistes. oluline pole see, kus need eeskirjad kirjas on, oluline on see, kuidas neid jõustatakse ja nagu minevikus, siis võib öelda, et kui komisjon on olnud teadlik mingisugustest probleemidest, siis komisjonil on artikkel sada üks, lepingu artikkel sada üks, mida saab kasutada selleks, et äh, võtta meetmeid ükskõik millisest õiguslikust alusest lähtuvalt ja see artikkel on komisjonil endiselt olemas ja põhimõtteliselt olukord ju sellest ei muutu. mis puudutab standardiseeritud või ühtlustatud vormi, siis äh, kõikide uute sõidukite puhul arendatakse praegusel hetkel standardit, äh, standardit veel ei ole olemas, aga standardimisametid äh, töötavad selle kallal, see standard hakkab kehtima Euro viis ja tul-, ja sellele järgnevate sõidukite puhul, kõikide puhul sama põhimõtte rakendamist rakendamine, see ei ole meie arvates võimalik, meie arvates ei ole võimalik muuta seda infot, mida me praegusel hetkel pakume omaenda remondi- ja hooldusteenusteks nii, et äh, see äh, oleks äh, kooskõlas selle uue vormiga, sageli on tegemist ainult CD-ga ja, ja see võtaks kohutavalt aega, selle ümber moondamine ei ole eriti mõistlik nõuda meilt, et kõik, kogu info uuendatakse ja ajakohastatakse vastavalt uutele standarditele, aga me võime öelda, et et kogu info on kättesaadav ja sõltumatud iseseisvad äh, remonditöökojad saavad infot kasutada nii, nagu ka kõik teised. aitäh! suur tänu ja nüüd siis äh, jaemüüjate esindaja, palun! suur tänu, äh, minu nimi oli Hillary Sykes ja mina siis räägiksin automüüjate seisukohtadest kõigepealt ma tahaksin küsimärgi alla seada ühe arvu, mida siin välja toodi, aga mis on aegunud, nimelt see et, et kolmkümmend protsenti sõiduki hinnast on seotud jaemüügikuludega see äh, arv on olnud alati näiteks alates üheksakümne üheksandast aastast ja ma leian, et on viimane aeg turutingimusi selles osas äh, üle hinnata ja vaadata, kas äh, need näitajad on endiselt õiged. meie arvates tõenäoliselt ei ole ja mis puudutab mitme kaubamärgi müüki, siis äh, siin on äh, liiga kiirustades hinnatud äh, seda olukorda, hinna, olukorda hinnati siis, kui ka mitme kaubamärgi müümise põhimõtted olid kehtivad olnud ainult kaks aastat ja jaemüüjad ei olnud sellega veel harjunud. eelmise aasta novembrist pärit andmed Saksamaa turult näitavad et, et kuuskümmend kaheksa protsenti Saksa jaemüüjatest müüvad mitut kaubamärki ja seda täiesti selgetel põhjustel ja täiesti selgetel põhjustel meie praeguses majandukli-, majanduskliimas on see ju kõigi tarbijate huvides. siis äh, kontorikulud, äh, arvutisüsteemid, äh, koolitused, hooned ja kommunikatsioonid, kõik need, neid saame me kõiki jagada erinevate automarkide puhul, kui me esindame mitut automarki, ükskõik, kas see on siis ühes Um, auto ühes äh, müügisaalis või äh, erinevates äh, ühendatud ruumides. aga igal juhul uued igal juhul erinevad, erinevate automarkide esindamine on ülesandeks oma auto müüjale parimal võimalikul moel ja, ja hea, hästi müüv bränd, halvasti müüv bränd, äh, igal juhul peab müüja leidma oma lahendused, müügilahendused, mis minu arvates on tarbija huvides. võib-olla siis, äh, kui me peaks, kui me kehtestatakse reeglid, äh, selle kohta, et meil peavad olema seinad erinevate kaubamarkide vahel, siis võib-olla see tähendaks tagasiminekut äh, selle juurde, et tulevikus peavad olema meil eraldi hooned erinevate kaubamärkide jaoks, võib-olla tulevikus lausa ka erinevad õiguslikud või majandusüksused ja kujutage ette, millised kulud sellega kaasnevad ja nende kulude eest peavad lõppkokkuvõttes ju tasuma siiski meie kliendid. lõppkokkuvõttes, kas mitme kaubamärgi müümine tähendab äh, täiendavaid kulusid äh, või äh, kasvavaid kulusid, jah, tuleb öelda, et kuna väga paljud autotootjad tahavad, et äh, nende brändid äh, oleksid välja toodud äh, ja neid oleks esile tõstetud teiste pakutavate brändidega, siis teatavaid nõudeid esitati investeeringuteks, kui on tegemist kaubamärkidega, mis on uus kaubamärk, siis uue kaubamärgi müümine Äh, uue või äh, vana kaubamärgi puha kõrval võib tekitada probleeme. Äh, kui sellepärast, et uute kaubamärkide puhul uus kaubamärk on võib-olla vastab madalamatele standarditele, kui turuosa suureneb, siis vastab jälle kõrgematele standarditele ja äh, igal juhul meil võiks olla ühtlane, ühtlane reeglistik seoses mitme kaubamärgi pakkumisega, mida ei äh, tohi autotootjad äh, õõnestada ja siis veel, äh, kui me võtame oma arvulised näitajad, kaks koma kolm kuni kolm miljonit eurot, mille, mida saab moodustada selle, mida tuleb tasuda selleks, et luua auto jaemüügi töökoht, see on enne seda, kui me oleme koolitanud välja oma töötajad, see näitaja on ka enne seda, kui on ostetud auto äh, varu ja äh, Äh, kui mitme kaubamärgi pakkumist siin kasutada mingisuguseks ettekäändeks äh, ja, ja kulude ja siin tuuakse kulusid välja, tuuakse välja äh, seda, et jaemüüjad saavad kasu sellest, et müüakse mitmeid e-marke ja aga raudteemüüjad peavad selle eest maksma, sellepärast et äh, kõikide juba turul kanda kinnitatud äh, automarkide puhul me leiame igal juhul, et, äh, et tarbijate huvides on pakkuda valikuvõimalusi ja ilma, et sellega koos kaasneksid tulevikus täiendavad kulud, sellepärast et meile esitatakse suuremaid nõudmisi ja nüüd veel küsimusi. ma tuleksin tagasi multibrändide küsimuse juurde. selge on see, et äh, brändi küsimus võib äh, tekitada probleeme multibrändide küsimuse juures tahaksin teile siiski meenutada, et multibrändide kasutamine sam-, mitmesuguste brändide kasutamises samas müügisalongis ei ole kohustuslik, on võimalik kasutada erinevaid müügisalonge erinevates äh, linnaosades, äh, samas riigis, isegi erinevates riigid, riikides. nii et minu jaoks on see üllatav, et see isegi praegu juba on tekitanud kõrgemaid hindu tarbijate jaoks minu jaoks äh, tekitab äh, need arvud äh, teatud segadust ning tulles tagasi nüüd tehnilise info küsimuste juurde, siis ma olen nõus sellega, et suunised on siduvad ning nad on sama siduvad kui väike BR, kuid samas Äh, samas äh, on siis ikka odavam kui kvoodid, mis võivad SK, äh, SM või mis võivad VKE-dele väga kulukaks osutuda. ja neil võib olla väga raske oma õigusi kaitsta Euroopa Kohtu ees. nii et ma ei väida seda, et juunised ei ole piisavaid, kuid ma arvan, et kui seda, neid paremini rakendada, võivad nad kasutada, võivad nad osutuda siiski kasulikumaks VKE-dele, millel, mis on praegu isegi raskes olukorras suur tänu ning äh, Jörgen Klütt ja Berhamanš Beres. kui keegi soovib veel sõna, siis andke märku. ja, jah, suur tänu. me kuulsime siin natukene konkurentsist ja kulude vähendamisest. mind huvitaks, kas teil on hinnanguid selle kohta, kuidas sellised muudatused, reformid mõjutavad äh, töötajate vanust nii tootmises kui ka kaubandussektoris on väga palju inimesi, kes ähm, töötavad seal juba aastaid ja kui nüüd hakatakse nendes sektorites kulusid vähendama, siis tahaksin teada, kuidas see mõjutab töövõtjate keskmist vanust. ja teine küsimus äh, kas ähm, need küsimused mõjutavad kuidagi ka toodete kvaliteeti? sellest ähm, räägitakse palju ja ka mina uurisin natukene enne tänast seminari. on inimesi, kes ütlevad, et üks võimalus on hindu vähendada ja kulusid vähendada, aga teine võimalus on ka leida tooteid, mis ei ole võib-olla nii kõrge kvaliteediga kui originaaltooted see aga endaga võib kaasa tuua turvalisuse probleeme, nii et tahaksin teada, milline on teie hinnang, millise variandi kasuks otsustatakse? aitäh! Pervanš Perez. suur tänu! minu jaoks on, mina suunaksin oma küsimuse komisjonile. ja see on seotud sellega, mida ütles ka kolleeg Lüüt. komisjon sek-, Äh, sekkub praegu väga olulisse valdkonda. ma arvan, et on väga oluline, et me strateegilisel globaalsel tasandil suudame lahenduse leida sellele küsimusele. ning äh, mulle tundub, siin on üks tähtis aspekt. kõigepealt see puudutab äh, jaemüügivõrku ning mis puudutab probleeme, mis oli Euroopa tasandil paik-, märgatavad juba enne majanduskriisi, oleks huvitav teada, milline mõju võiks olla äh, sellele äh, määrusel Euroopa tasandil, kas see muudab autotööstuse ähm, efektiivsemaks ning teine oluline dimensioon puudutab äh, tööhõivet, sest paljud eksperdid ja külalised on rääkinud tarbijate muredest, kuid äh, nüüd täiesti ausalt öeldes Euroopa tasandil, nagu ütles ka kolleeg Lütt, kui me räägime autodest, siis esimene mure, äh, mis sellega seoses äh, meelde tuleb, on tööhõive küsimus. Need on tooted, mis luuakse Euroopa Liidu territooriumil ning see on väga äh, oluline inimeste jaoks erinevates Euroopa piirkondades. ma saan aru, et Euroopa on mõjuhinnangu koostanud, kuid kas see mõjuhinnang see on äh, aluseks võtnud Lissaboni leppe kas ta on võtnud äh, arvesse ka majandusanalüüsi tulemised, millised võivad olla selle määruse äh, sotsiaalsed tagajärjed? ärgem öelge, ärge öelge, sotsiaalne tagajärg on see, et inimesed saavad osta odavamaid autosid, sotsiaalne tagajärg on see, kui palju töökohti luuakse, kui palju töökohti ära kaotatakse ja nii edasi. ning äh, kolmas mure see on küsimus, mis juba esitati, millele te ei vastanud kui ma vaatan, millised on komisjoni tegevutsemise liinid praegusel hetkel, siis ähm, tuntakse muret jätkusuutliku arengu eest. soovitakse rohkem ühistranspordi arengu, soovitakse vähem reostavaid autosid. kuidas äh, oleks see määrus võimalik, võimeline jätkusuutlikku arengut toetama? Uh, thank you. I've got two more people. We've got... Uh, tänu kaks äh, kõnelejat veel. Proua Sajan ja Andres Schwab. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Äh, olisin... Suur tänu, proua esinaine. Ma tahaksin küsida komisjoni esindajalt ja tegelikult ka kõigilt meie tänase paneeli osalistelt, milline on nende nägemus, kuidas need muutused äh, mõjutavad hõredalt asustatud riiki, kus äh, müüakse vähe autosid äh, selle harva asustuse tõttu, kus äh, ka kütus on kallis, et kuidas need muutused iseäranis multibrändingu osas müü-, mõjutavad tarbija olukorda, aga ka edasimüüja olukorda. ma loomulikult tahaksin siin viidata oma koduriigile Soomele meil on praegusel hetkel olukord äh, selline, et äh, kui automüüja ei saa müüa kõrvuti mitmeid automarke, siis äh, tarbijal ei ole võimalik ka automarke võrrelda. automüügitöökodade vahe, eriti Põhja-Soomes, on võib-olla kauguse mõttes kümneid või isegi sadu kilomeetreid ja mingisuguseid võimalusi praktikas hinnata erinevate automarkide toimimist ei ole. Andreas Andrea Schwab, jah, suur tänu, härra proua esinaine. mina tahaksin äh, minna edasi sealt, mida ütles proua Essaia. minu arvates ka ei peaks me rääkima sellest, et me toodame keskkonnasõbralikke autosid või räägime siin sotsiaalsest dimensioonist, vaid meil on vaja tootjate huvid ja nende mõju võimaluse tasakaalustada, sellepärast et äh, sellest sõltuvad töökohad. ja teiselt poolt peame me vaatama ka seda, milline on äh, jaemüüjate positsioon tootjate suhtes, sest ka sellest sõltuvad töökohad. ja mina, mõeldes tarbijakaitsepoliitikale ja äh, soovides saavutada tasakaalu tootjate ja jaemüüjate vahel. leian mina, et kahe tuhande teisel aastal vastu võetud määruse ei olegi mitte nii halb, sealne lahendus ei ole üldse mitte paha. ja tänane komisjoni ettepanek pole üldse mitte parem, otse vastupidi. ja seepärast äh, mina ei saa aru nendest argumentidest selle muudatuse poolt ja tahaksin sellepärast härra Krevenilt küsida, kas ta arvab, kas see tasakaal jääb püsima või ta arvab, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal hakkavad äh, autotootjad äh, esimesele jaemüüjatele ütlema, et nad ei soovi enam nende teenuseid kasutada peale selle ärgem unustagem, et meil on siin tegemist ka sõltuvussuhtega jaemüüjate, autotootjate vahel ja kuidas kavatsetakse seda suhet kaitsta. aitäh! Right, everybody's waking up now uh,. I now have uh, Antolin Sanchez. ja järgmisena saab sõna Sanchez Presedo ja siis Rashid Al-Bati. nii et uh, äh, kes küsimustele vastavad, teevad märkmiseid. suur tänu teile! Hasta ahora la praeguseni on see määrus väga hästi toiminud, kuid ma saan aru, et äh, siiski on teatud erinevused esmasturu ja järelturu vahel ning äh, oleks hea, kui Euroopas ähm, oleks ähm, vaja pisut paremini reguleerida just esmasturgu, kuid mind huvitavad just majanduslikud aspektid selle kõige juures. siin räägiti ähm, äh, töötajate tootjate ja e, müügi- ja hooldusettevõtete vahelistest suhetest. tahaksin teada, milline mõju e, võib selle olla just paindlikkuse osas e, edasimüügi, müüjate juures, tarnijate juures, remonditöökodade juures ja samuti kohaldamisala. kas see võib kaasa tuua suured tehnoloogilised muutused? meil oleks vaja mm, avatud äh, hästi toimivate võrgustikega süsteemi, kuidas äh, oleks äh, võimalik muudatusi kohaldada uute võrgustike loomisega. proua Tati. ma esitan väga lühikese küsimuse, me rääkisime sellest küsimusest juba novembris-detsembris ning väga paljud palusid, et komisjon esitaks täpsema äh, mõjuhinnangu, kui ta seni seda tegi. täna tulevad mõningad, äh, kerkivad mõningad aspektid äh, sellest esile, siin ei ole tööhõive, tarbimise ning tootmise kohta eriti täpseid mõjuhinnanguid esitatud. kas peaks mingisugused toetused arvesse võtma või näiteks, ähm, näiteks vana auto vanast autost loobumise, uue auto ostmise puhul toetuse maksmine ja nii edasi. Neid küsimusi on väga palju. Need küsimused on põhimõtteliselt samad, mille me esitasime komisjonile mõned kuud tagasi ja, e, e, ja see puudutab just nimelt mõjud, ähm, see puudutab just mõju äh, tööhõivele. kas see ei too kaasa äh, vallandamise lainet? praegused, praeguseni saadud vastused ei ole selles osas eriti täpsed olnud um,. Anybody else? I don't see anybody else way. kas keegi saab veel sõna, keegi ei viipa minu suunas, mistõttu siis äh, ma leian, et nüüd võiksime pöörduda jällegi meie kõnelejate paneeli poole, väga paljud äh, küsimused olid suunatud ennekõike komisjonile, mistõttu ma arvan, et üks äh, asjaolusid, milles me oleme jõudnud selgusele juba praegu, on see, et meil oleks vaja olnud pisut rohkem aega selleks, et arutleda nende muutuste mõju üle. aga nüüd annaksin sõna komisjonile. meil on umbes kakskümmend minutit veel jäänud, nii et igale sõnasoovijale, igale paneeli liikmele annaksin viis minutit, nii et palun. suur tänu, proua esinaine. jah on väga palju teisi asjaosalisi, kes ei ole täna siin kohal, kes oleksid võinud kaasa aidata tänase seminari läbiviimisele, tegemist on väga keerulise toimikuga, nagu me juba rääkisime oktoobrikuus, ma tahaksin teile tuua siin mõningad näited, mul on kaasas kõik meie mõjuhinnangud, kõik meie analüüsid ja üks, see kõige põhjalikum mõjuhinnang hindas erinevate alternatiivide mõju, loomulikult ka mõju tööhõivele, nii tootmissektoris äh, kui ka jaemüügisektoris äh, autosektori puhul ja iseäranis suurt tähelepanu pöörati väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, kes äh, toodavad sageli konkreetseid autoosi ja hiljem on seotud ka remonditeenustega Äh, minu kolleegid võivad siin täpsemalt rääkida üksikasjadest, aga me igal juhul muutsime selle mõjuhinnangu kättesaadavaks äh, Euroopa Parlamendile eelmisel aastal ja igal juhul äh, meie hinnangutes võeti arvesse kõiki erinevaid asjaolusid, mistõttu me oleme veendunud, et selleks, et meil oleks tugev ja elujõuline auto tööstus Euroopas peab meil olema väga konkurentsivõimeline turg igas tasand, igal tasandil, autoosade tootmises, auto tootmises, jaemüügi tasandil, nii äh, intra kaubamärgi puhul äh, kui äh, ka erinevate, erinevaid kaubamärki müüvate jaemüügi esindajate puhul ja töö töökohtade kindluse suudame tagasi autotööstuse valdkonnas ainult siis, kui autotööstus ise on konkurentsivõimeline igas valdkonnas, alates teadusuuringute innovatsiooni valdkonnast kuni müügini. ja me usume, et nii müüjad kui tootjad on kõik ühes paadis, tegemist ei ole äh, vaenlastega, neil on oma eriarvamused äh, selles osas, kuidas režiimi peaks kehtestama, aga igal juhul on nende huvid ühised, olgu siis tegemist Soome müüjatega kus äh, on kindlasti möödapääsmatu mitme kaubamärgi müümine ja ma olen täitsa kindel, et Soomes ei ole autotootjad äh, regulatiivsest režiimist äh, hoolimata või sõltumata huvitatud sellest mitme kaubamärgi müümisest. Saksamaal jällegi, kui mitmeid kaubamärke müüakse liiga palju koos, siis tehakse uusi, leitakse uusi lähenemisi, nagu näiteks äh, kallite automarkide puhul, Mercedese puhul on rohkem vertikaalseid automüügi äh, võimalusi ja mm, Mercedes hakkas müüma rohkem autosid eraldi ja igal juhul ma arvan, et äh, iga autotootjad ja automüüjad leiavad ise kõige optimaalsema lahenduse, kuidas neid autosid müüa. Mm. on selge et äh, auto, Euroopa autotööstusel on äh, mitmesuguseid äh, tõsiseid probleeme, siin meile avaldatakse suurt survet autotööstusele, et luua rohelisemaid autosid, elektriautosid, väga palju kulusid läheb teadusuuringutele, innovatsioonile ja sellistes tingimustes töökohtade alalhoidmine ilma riigi abita on äh, keeruline ja tuleb leida kõige optimaalsem ja kõige konkurentsivõimeline moodus autosid äh, toota ja müüa. ja seetõttu äh, me tahaksime esmatasandi turul olla nüüd reguleerival tasandil paindlikumad, mis puudutab müügijärgset turgu, siis sõltumatud müügi, sõltumatud remonditöökojad on viiskümmend protsenti turust, suur, peaaegu kõik neist on äh, väiksed keskmise suurusega ettevõtted, neil on oma probleemid, äh, mis äh, tingivad oma eraldi lähenemise, eriti kui me räägime varuosadest, sellepärast et me leiame, et tarbijate huvides ja ka väikeste keskmise suurusega remonditöökodade huvides on selline uus lähenemine ja ma loodan, et ma suutsin vastata suurimale osale teiste küsimustest äh, ja võib-olla annaksin ma sõna oma kolleegidele, kes äh, võib-olla kommenteeriksid äh, väga lühidalt ka näiteks seda mitme kaubamärgi küsimust. ma näen, et mul on kümme sekundit aega jäänud vastamiseks, aga ma tuletaksin teile meelde, et ühte ideed siin ei ole veel käsitletud, nimelt seda, et praeguse mitme kaubamärga, märga, märgi müümise eeskirjade puhul ei ole sätestatud tegelikult õigust mitut kaubamärki müüa, vaid on tegelikult sätestatud lihtsalt võimalus, et komisjon individuaalselt hindab mitme kaubamärgi võrgustiku loomise võimalusi ja uus süsteem tähendab süsteemi loomist kus äh, loodi konkreetsed nõuded, mis tähendab ka lisakulusid ja nagu härra Sanchez ütles, Hispaania automüüjate assotsiatsioon hindab, et tegemist on kakskümmend protsenti lisakulusid eks ante ja meie tahaksime nüüd ekspost grupi erandi juurde minna. ja mis puudutab tööhõivet, siis me oleme võrrelnud nelja erinevat alternatiivi seoses tööhõivega ja, ja nende kõigi stsenaariumite mõju oleks võrdne. kõikide nelja alternatiivi puhul jäädi selle juurde, et me jääme kvantitatiivse, selektiivse jaemüügi juurde, seda tahavad tarbijad, seda tahavad autotoot-, või seda tahavad automüüjad, autotootjad ja müüjad on kaitstud teiste müüjate, automüüjate konkurentsi eest, see on kvantitatiivne lähenemine, automüüjate arv automarkide puhul on piiratud ja tootjad äh, on huvitatud äh, sellest samasugusest lähenemisest, sellepärast et nemad äh, saavad kontrollida oma jaemüügivõrku, aga neil on võimalus neid arve muuta ükskõik millal. nii oli see viimati äh,, nii oli see minevikus, nii on see ka praegu ja nii saab see olema ka tulevikus. selles osas pole mingisuguseid muutuseid ette näha. suur tänu! ja suur tänu! kas äh, autotootjad soovivad ka omalt poolt midagi öelda, suur tänu, ma jagaksin ka lühidalt, äh, siin oli väga palju küsimusi selle kohta, et äh, selle määruse muutu-, määruse poolt toodavad muutused võiksid mõjutada autode arengut, arendamist, tööhõivet ja nii edasi ja loomulikult väga raske on äh, hinnata täpselt äh, erinevate valdkondade konkreetset mõju ja muutuste konkreetset mõju. mina isiklikult leiame, et äh, see määrus, need muudatused ei mõjuta absoluutselt auto tootmist ja autode arendamist, elektriautode arendamist ja jätkusuutlikku mobiilsust, sellepärast et see ei ole selle määruse eesmärk. kui autotootjad teevad arendavad välja elektriautosid, siis äh, jaemüüjad neid müüvad ja mingisuguseid tõkkeid selle uue määrusega sellele arengule küll ei tule. mis puudutab mõju tööhõivele, siis ma arvan, et äh, see mõju on samuti vägagi piiratud, on tõsi, et on väga vähe autotootjaid, kes praegusel hetkel töötavad suure kasumiga, automüüjaid, kes äh, suuri rahasummasid teenivad, on tõenäoliselt veel vähem autotööstuses äh, ei ole praegu suuri kasumeid, auto jaemüügisektoris äh, veel vähem ja ma arvan, et selles osas tuleb meil midagi ette võtta ja me peame tegutsema koos, kui mõningad automüüjad lähevad järgneva paari aasta jooksul pankrotti, siis ei ole see seotud grupierandiga, vaid äh, siis on see seotud sellega, et neil ei õnnestu piisavalt palju autosid müüa, sellepärast et nõudlus on väike. ja see on äh, võimalike töökohtade kao põhjus, mitte grupierandi määrus. meie leiame, et tegemist on siiski hea ettepanekuga, sellepärast et nagu ma varem ütlesin, mõningad piirangutest, mis meie praeguse määruse puhul äh, meie tööd reguleerivad, kaovad ja kui autotootjad saavad äh, suu-, rohkem sõna sekka öelda oma jaemüügivõrgustiku arengus, siis meie arvates on see kasulik, sellepärast et müügivõrgustik on nii suure surve all, et kui tootjad ja jaemüüjad tegutsevad koos, siis on võimalik selle surveprobleemile lahendust leida ja individuaalsed müüjad leiavad lahendusi, mis võib-olla on kasulikud neile, aga mis ei ole kasulikud kogu võrgustikule. ja meie kui tootjate huvides on, et meie müügivõrgustik teenindab äh, meie kliente parimal võimalikul moel igal pool. me tahame leida lahendusi selleks, et meil oleks piisavalt palju automüüjaid meie autode müümiseks äh, ja meie huvides on see, et meil on äh, hästi toimivad kasumlikud äh, automüüjad. ärge saage minust valesti aru, nii see on. ja lõpetuseks mõjud riikidele nagu Soome, mis puudutab mitme kaubamärgi müümist, siis ma juba varem ütlesin, Soomes oli mitmeid äh, Ähm, mitmut kaubamärki müüvaid automüüjaid enne grupp, praegust grupierandi määrust ja on seda ka praegu ja äh, erinevate grupierandi eeskirjade puhul on alati nii Soomes olnud ja tõenäoliselt äh, saab olema ka äh, automüüjaid suurel määral, neid, kes müüvad mitut kaubamärki Soomes ka tulevikus, sellepärast et autotootjad ei saa endale lubada oma eksklusiivset võrgustikku riikides nagu Soome ja ka teised Skandinaavia riigid. suur tänu! suur tänu! ja siis äh, jaemüüjate äh, remonditööde esindajad. ma teen väga lühidalt, meie üldine tähelepanek oleks, et autotootjate ja automüüjate ja autosektori töötajate ja tarbijate huvides on, et meil oleks äh, tootmise ja jaemüügi äh, elujõuline võrgustik, äh, toote kvaliteet sõltub sellest. ja kõikide nende asjaosaliste huvides on ka see, et jaevõrgustik saab oma investeeringutest piisavalt kasumit selleks, et tee ka palgata piisavalt töötajaid ja pakkuda kvaliteetset teenust tarbijatele. praegune uus regulatiivne raamistik seab ohtu nüüd juba saavutatud hapra tasakaalu erinevate asjaosaliste vahel ja ignoreerib seda, suurt lõhet, mis on volitatud remonditöökoja järelturu vahel ja esmatasandi turu vahel. seal on väga habras tasakaal, mis satub ohtu, kui me anname esmatasandi turul rohkem tootjale võimu. Nad saavad otsustada, kui suur on nende müügivõrgustik, ning äh, näiteks äh, sellised volitused, sellised pädevused tähendavad äh, mõningate jaemüügiettevõtete pankrotti minekut ja seetõttu jäävad võrgustikku lüngad ja tekib ebaõiglane konkurentsisurve. uued turule tulijad satuvad samuti raskustesse et konkurentsis toime tulla ja võib-olla uued äh, Euroopast, kolmandatest riikidest äh, tule, turule tulevad äh, tegijad, elektriautode arendajad näiteks, samuti satuvad raskusi, neil ei ole võimalik tegeleda kaubamärgi, märgistamisega ja mitme kaubamärgi müümisega ja nii edasi ja palun siis tarbijate esindaja, mina tahaksin käsitleda kaubamär-, mitme kaubamärgi kasutamist Soomes, mis ei ole praegusel hetkel probleemiks, meil on kõigil ühine turg ja me tahaksime, et Soomes oleks tarbijal samasugune võimalus nagu kõigil teistel osta erinevaid kaubamärke, ilma et nad peaksid edasi-tagasi sõitma. meie arvates praegusel hetkel see grupierandi määrus annab, piirab meie valikud ja vabatahtlik lähenemine, vähemalt vabatahtlikud kokkulepped ei ole piisavad. mis puudutab järelturgu või müügijärgset teenindust, siis on teatavaid raskusi selles valdkonnas ja ma tahaksin lisada neile, kes tunnevad muret tööhõive küsimuste pärast, siis tegelikult müügijärgne teenindus Äh, võimaldab just töökohti, mis on koha peal äh, ja ei, mida ei saa kuskile mujale äh, ümber kolida ja need jäävad alati alles ja võtke arvesse, millised on muudatused meie sektoris, autotootjatel on mitmeid raskusi nende töös, aga samas tuleb ei tohi unustada seda, et müügijärgne teenindus on väga oluline nii tarbijate jaoks kui ka tööhõive jaoks ja kohalikul tasandil meie jaoks on oluline see, et meil oleks turvaline, puhas ja ähm, kättesaadav, rahaliselt kättesaadav mobiilsus, seetõttu me tervitame seda, et müügiaegse teeninduse eeskirjad käivituvad juba selle aasta juunikuust ja äh, üldisemas äh, liinis võib öelda, et äh, oli viimane aeg seda määrust muuta, kuivõrd autod muutuvad üha rohkem arvutiteks ratastel ja tehniline informatsioon, mis meile oli kättesaadav varem, ei olnud piisav tarbija jaoks, sama ja see nõudis lahendust, samuti ka garantiiga seotud teatavad problemaatilised küsimused. me tahaksime öelda, et meie jaoks oleks oluline, et tehniline informatsioon oleks järgnevas minigrupi erandis hästi defineeritud ja samuti oleks välja toodud garantii definitsioon ja võimalus mitut kaubamärki korraga müüa suur tänu. suur tänu. Malcolm palus veel sõna. ja ma annaksin talle siis äh, paar, paariks kokkuvõtteks sõnaks ka võimaluse kasutada meie aega. suur tänu nagu ma varem ütlesin, äh, meie seminari jooksul on tulnud väga huvitavaid asjaolusid välja ja olulisi asjaolusid, aga meil ei ole piisavalt palju aega. Te ise ütlesite, et valmistate ette äh, siin äh, määrust äh,, resolutsiooni ja meie tahaksime oma komisjoni poolt ka kindlasti kaasa aidata sellele, aga nüüd ma pööruksin tagasi selle varasema arutelu juurde avalike huvide teemadel ja kolleegid siin on õigusega sõna võtnud, mistõttu ja, ja tuli välja üks huvitav või tähtis asjaolu. komisjon ja ka autotootjad ütlesid, et nemad tahaks, tahtsid rohkem painduvust, paindlikkust jaemüügi korraldamiseks, sellepärast et see võiks olla meie majanduse huvides ja see on seotud ka konkurentsiga. teiselt poolt jällegi jaemüüjad ütlesid, et ka nemad tahavad rohkem paindlikkust ja see paindlikkus äh, mida saavad autotootjad, see, see võetakse ära jaemüüjatel ja seda käsitleti just nimelt kahe tuhande teise aasta algses ettepanekus ja ma ei ole sugugi mitte kindel, kas komisjon oma mõjuhinnangutes, mille ma olen läbi lugenud, et kas komisjon on siiski suutnud õigustada selle tasakaalu ümberkujundamist mis äh, kajastaks äh, avali optimaalsel moel. Äh, paistab, et automüüjad ja autotootjad on üsna eriarvamusel selles valdkonnas ja komisjon ütles, et loomulikult on kogu selle ettepaneku oluliseks küljeks jõustamine ja kui meil on probleeme jõustamisega või jõustamise puudulikkusega, siis äh, ma ei usu, et äh, praegused muudatused aitaksid asju edasi arendada. kui äh, komisjon oleks põhjalikud ja hästi jõustunud praegust määrust, siis meil ei oleks mingisuguseid probleeme. muudatused ei paista siin asju edasi arendavat, mina olen selle küsimusega tegelenud rohkem kui aasta ja ma olen äh, neid samu punkte välja toonud kogu aeg, aga mul on tunne, et komisjon lähtub kogu aeg kahe tuhande kuuenda aasta analüüside tulemikust ja ma juhiksin siin ka tähelepanu, nii nagu automüüjad, et kolmkümmend, sellele samale arvule kolmkümmend protsenti auto hinnast on müügihind. ma mäletan, et omal ajal olid need arvud kakskümmend aastat tagasi väga kõrged tegemist oli väga konkurentsivõimelise turuga ja oli erinevaid pakkumisi, erinevaid äh, hinnaalandusi, aga, aga turg on muutunud. on selge, et me oleme jõudnud sinna, kuhu me oleme jõudnud ja autotööstus ihkab rohkem stabiilsust, seda oleks võinud, saanud saavutada ka siis, kui me oleksime äh, jätkanud vana süsteemiga ka tulevikus, aga meil on nüüd uus ettepanek, komisjonil on algatusõigus, komisjonil on täideviimise eelkus, õigus selles valdkonnas ja me loodame, et meil on võimalus oma resolutsioonis oma arvamuse välja öelda, isegi siis, kui komisjon seda kavatseb igno-, tule-, ignoreerida. suur tänu! suur tänu, Melko! ma arvan, et praegu on päris selge, et ükskõik, mis juhtub, siis äh, tegemist on valdkonnaga, kus äh, mõningad otsad jäävad endiselt lahtiseks ja me peame sellega ka tulevikus tegelema. meil on äh, suuline küsimus selle teema kohta ja ka resolutsioon, kommentaaride esitamise tähtaeg on neljateistkümnes aprill. kavatseme oma EKONi komisjonis üheksateistkümnendal aprillil selle resolutsiooni teemadel ka hääletada, nii et esitage võimalikult kiiresti oma kommentaarid meie sekretäriaadile ja katsume asjad võimalikult hästi ära korraldada võimalikult lühikese aja jooksul ja nagu öeldud, ja äh, lõpphääletus toimub maikuisel täiskogul, nii et äh, ja saame õigeaegselt selle toimikuga ühele poole. tahaksin tänada kõiki neid, kes on osalenud tänasel seminarile ühel või teisel moel. mõned kolleegidest on ka kirjalikult protsessis osalenud ma võin kinnitada, et meie Euroopa Parlamendi reegl-, äh, liikmed loevad läbi kõik neile saadetud informatsiooni ja võtavad seda arvesse oma töös ja nüüd äh, ja tahaksin tänada ka Malcolmit ja siis läheme paari minuti pärast edasi oma järgmise päevakorrapunktiga, aitäh! Right, we will now move on to point. ja nüüd me lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, päevakorrapunkt viis. ja, ja ma paluksin nüüd need, kes äh, saalis vestlevad omavahel, et nad jätkaks oma vestlusid väljaspool saali. ma ei tahaks, et äh, raportöör peaks teiega äh, äh, rääkimisvõimaluse pärast tülitsema hakkama mis puudutab kuulamist, mis toimub äh, kolmapäeva õhtul, mis puudutab siis Kreeka kriisi õppetunde, siis äh, kõigepealt seda, et ma piiran küsimuste esitamise võimalust, on võimalik esitada küsimusi ainult ühel teemal, mitmel teemal mitte. ning äh, küsimus ei tohi kesta kauem kui minuti umbes nii nagu komisjoni volinike kuulamisel. oleks hea, kui me saaks arutada asja ka veel äh, tänast koosolekut koordinaatoritega rääkida sellest äh, kuulamisest, et teavitada teid viimastest äh, muutustest ja arengutest, et me saaks koordineerida oma küsimusi. ning nüüd lähme siis piiriülese kriisijuhtimise panganduse juurde pangandussektoris ning äh, raportöör on Elisa Ferreira. tegu on omaalgatusliku äh, raportiga. nii et ma äh, annan nüüd sõna Elisale. Thank you very much, Sharon. I will speak in english for the sake of clarity. selguse mõttes räägin ma inglise keelt. pärast meie esimest mõttevahetust selles äh, sellel teemal kahekümne teisel veebruaril. oleme teinud tublit tööd. oleme üritanud oma vaateid lähendada ning tahaksin tänada komisjoni tööstuste esindajaid, ülevaatajaid, akadeemikuid, poliitikuid ja samuti ka variraportööre nende poolse panuse eest. ma loodan, et need koostöö minuga jätkub samas vaimus. samas sooviksin eraldi mainida sekretariaadi lahket abi. ja ma sooviksin ka rõhutada, kui oluline, et, et kuueteistkümnenda märtsi kuulamine oli väga oluline. samuti ka komisjonipoolne teavitus üheksateistkümnendal märtsil ja ka erikonverents eh, Lissabonis, mille ma korraldasin kahekümne kuuendal märtsil. on väga lohutav täheldada, et kõrgetasemeline konsensus on tekkimas, hoolimata sellest, et tegu on väga keerulise küsimusega ja see puudutab ka kriisihaldusvõrgustiku loomist Euroopas pangandussektori jaoks. sooviksin olulise aspektina esile tõsta veel seda, et kõik asjast osa, huvitatud osapooled leiavad, et Euroopa Baharama peab kasutama seda ajaloolist hetke, seda vähemalt kolmes valdkonnas. me peame, peame paika panema uue ülevaate äh, süsteemi, samuti tuleb äh, äh, reguleerimissüsteemi, eriti just äh, laenu- ja krediidisüsteemide juures ja samuti tuleb luua Euroopa jaoks kriisi haldamissüsteem. kõik need arengud on olnud väga olulised, parlamendi roll on väga tähtis selleks, et need arengud läheksid õiges suunas. loodetavasti äh, aitab see meil jõuda globaalse kontrollisüsteemini. eesmärgiks on eh, luua tugev, ambitsioonikas, realistlik ettepanek ning saada võimalikult suur toetus erinevatelt poliitilistelt jõududelt. nii et selles vaimus me töötame. praegune raport no, esialgsel kujul saadaval, ma ei hakka detailidesse laskuma, sooviksin rõhutada nelja põhilist soovitust. esimeses, esimesena liigume suunas, selles suunas, et luua ühtne õiguslik režiim järelevaatesüsteemi arendamiseks kogu Euroopa Liidus. tegu on kompleksse küsimusega. sellega seoses me äh, toetame alt üles meetodit Euroopa, üleeuroopalise raamistiku loomisel. üritame äh, järelevalvajate, järelevalveüksuste kolleegiumite loomist. me toetame ka eh, Rahandusministeeriumit omavahelist koostööd. tuleb suurendada vastastikust eh, koostööd ja seda eh, kõike uue järelevalveameti Evani juhtimisel. see võrgustik aitab kaasa uute reeglite loomisel samuti ühtse järelevalverežiimi loomisel, samuti eh, igale pangale adekvaatse situatsiooni plaani loomist ja samuti mitte ainult äh, situatsiooni kava loomist, vaid ka efektiivset kriisihaldussüsteemi loomist. ning äh, ülevaataja peab tegema koostööd Euroopa äh, pangandusjärelevalve kõrgeametiga, samuti piiriüleste stabiilsusjärelevalverühmade gruppidega ja vahendeid. ja äh, ka kohaliku äh, järelevalveasutuse äh, järelevalveorgani rakendamine, kui on kokku lepitud kõrgemate järelevalveorganitega, tuleb luua ka kõige kõikehõlmav äh, riskitabel nii-öelda, mis hõlmab nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid äh, elemente ja anda järelevalvajale oma reitingu äh, ja see oleks siis läbipaistev mehhanism, kindel mehhanism, millest lähtuvalt otsustatakse sekkumise vajaduse üle. see nõndanimetatud läbi erinevate tingimuste kogum oleks sellise riskitabeli üks oleks selline riskitabel ja loomulikult lisaks tuleb meil töötada veel erinevate tööriistade ja meetmete kallal, mis aitaksid järelevalveorganitel ühtlustatult tegutseda. tegemist on pika protsessiga, me peame keskenduma iseäranis nendele valdkondadele, kus on riskid kõige suuremad, kas suuruse või omavahelise seotuse tõttu. esimeses etapis peaksime me vaatama süsteemse ohuga asutusi, mis esindavad üle seitsmekümne protsendi Euroopa panganduse vala, varadest. tegemist on äh, väga professionaalsete asutustega ja me usume, et äh, nende asutustega tuleks tegeleda eraldi, äh, individuaalselt, selleks et me esimeses etapis suudaksime olukorda õigesti hinnata. kui me võtame nüüd süsteemse olulisusega pangad, siis äh, meie teine soovitus äh, tähendab seda, et meie sekkumise võimalikuks muutmine sõltub sellest, kas meil on Euroopa panganduses äh, ka midagi sellist nagu Euroopa ettevõtte õiguses, ettevõtete seaduses, mis võetakse vastu ja mis äh, oleks kohustuslik kõigile süsteemse olulisusega pankadele. see oleks siis äh, oma uus äh, režiim. ja Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus tegutseks siis Euroopa Pangandusjärelevalve Komisjonidega ja ole, hindaks kõigi nende süsteemse olulisusega pankade olulisust Äh, läbi EBA oleks meil võimalik sekkuda siis, kui äh, jõutakse konkreetse järelevalve reitingu tasandile ja Euroopa Pangandusjärelevalve Nõukogu peaks äh, töötama panga definitsiooni kallal, kui ja see meie jaoks on oluline, et me teaksime täpselt, mis asi see süsteemse olulisusega pank on ja sellist peaks hindama Euroopa ka süsteemse riskinõukogu ja meie kolmandaks soovituseks, meie kolmas äh, soovitus on seotud äh, sekkumise rahastamisega, ei ole mingit mõtet äh, sekkumise võimalusel, kui meil puuduvad vahendid äh, selle praktikas elluviimiseks. me leiame, et äh, see peaks olema avalikult rahastatav, aga, aga riskidest lähtuvalt peaksid selles osalema ka süsteemse olulisusega pangad. me tahaksime, et loodaks äh, segregeeritud fond, mitte et meil oleks konkreetne lõiv või maks, vaid meil oleks võimalik lähtuda Euroopa pangandusinstituut, pangandusasutuste äh, inst-, <laughs> pangandusasutuste äh, haldussüsteemi põhimõtetest ja olemusest ja kindlasti tuleks äh, arendada seejuures välja ka investeerimissuunised, mis muudaksid fondi meie jaoks kasulikuks ja nende va-, neid vahendeid tuleks äh, rakendada lähtuvalt nendest suunistest, äh, pidades silmas makse, maksujõulisuse eesmärke ja Euroopa Liidu pikaajalisi eesmärke. seda raha võiks siis kasutada juhul, kui äh, me saame olla kindlad, et investeeringud on turvalised ja me oleksime alati maksejõulised, kui vajadus peaks tekkima meie neljas soovitus käsitleb meie huvisid, meie otsuseid äh, mis on seotud äh, bürokraatia ja lisakulude vähendamisega. ja me ei taha luua uusi äh, agentuure, vaid me tahame, et meil oleks äh, kriisilahenduse üksus, äh, mis loodaks Euroopa Panganduse Järelevalve Ameti raames ja seda saaks siis rakendada kriisiolukorras ja me leiame, et me ei taha enam rohkem bürokraatiat, me ei taha äh, Äh, süsteemi veelgi keerulisemaks muuta ja lõpukommentaaridena tahaksin ma öelda, et me ei tohi hakata lämmatama kogu pangandussektorit uute nõuetega, uue bürokraatiaga, seda ei tohi unustada, kuid teisest küljest on ju tõsi, et me peame tegutsema nüüd ja praegu, parlamendi ettepanekud peavad seega olema ambitsioonikad mõistlikud ja kooskõlas äh, meie äh, esindatavate ootuste ja vajadustega. see on väga oluline, kui me räägime stabiilsusfondist, stabiilsusfondi äh, panustest, see, sealsed panused tuleb välja arvutada täpselt ja jagada erinevat, pika aja ja nad peavad hõlma pika ajavahemiku ja me ei tohi äh, süsteemse olulisusega institutsiooni seejuures äh, liigselt üle koormata. Äh, me peame ka sel teemal arutlema, täpsustama ja konsulteerima. me oleme teadlikud sellest, et kiire sekkumise lähenemine süsteemse olulisusega finantsasutuste jaoks võib tekitada teatavaid probleeme, probleeme, see kahe kolmandiku lähenemine sõltuvalt sellest, kas tegemist on süstemaatilise olulisusega või mittesüstemaatilise olulisusega institutsioonidega, võrdsete tingimuste küsimus, kõik need asjad vajavad veel arutamist, aga igal, paistab, et see praegune lähenemine, meie ettepanek paistab olevat parem kui üldise Euroopa raamistiku rakendamine kõiki, mis kehtiks kõikide asutuste puhul. mis puudutab äh, Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi ettepanekute tõhusust, siis tõhususe puhul peame kindlasti äh, kooskõlastama erinevaid meetmeid, iseäranis meie raportit ja Euroopa Parlamendi äh, rolli Euroopa pangandusjärelevalve asutuse raport, mille kallal töötab siia, töötavad meie kolleegid ja ka teised kolleeg, teiste kolleegide äh, raportid Euroopa Parlamendis, mis hõlmavad seda valdkonda, peaksid olema kooskõlastatud ja meie ettepanek peaks nende dokumentide tulemusena olema kooskõlastatud ja tugev. me oleme juba teinud koostööd iseäranis, mis puudutab äh, tööstuse poolt rahastatavat äh, äh, fondi, stabiilsuse fondi. ja lõpetuseks oleme juba öelnud küll varem, aga kordaksin üle, meie eesmärgiks on stabiilsuse taastamine ja tugevdamine ja konkurentsivõime taastamine Euroopa finantssektoris. samal ajal aga tahaksime me õppida mineviku kogemustest ja vältida äh, seda, et kannataks meie finantssüsteem, meie majandus ja oleksid kaitstud meie hoiustajad ja maksumaksjad. suur tänu teie tähelepanu eest ja ma jään lootma teie panusele minu tulevases töös selle toimiku kallal um,. suur tänu, Elisa ja kõigepealt saab sõna proua Hübner. Uh, suur tänu teile. ma sooviksin kõigepealt tänada Liisat tema raporti eest. tegu on hea raportiga, ma arvan, et tegu on ka ambitsioonika raportiga. ma toetan enamust tema soovitustest komisjonile on siiski mõningaid selliseid küsimusi, mida ma sooviksin siin tõstatada, mida pole kas kaasatud sellesse raportisse või eh, mis minu meelest võiks eh, olla eh, kasulikud selle mehhanismi rakendamiseks piiriüleste kriiside puhul. kõigepealt ma sooviksin öelda, et ma arvan, et on vajadus pikemalt järele eh, eh, mõelda eh, varade edastamise koha pealt. pangandusgrupp võivad, võib otsustada varade ülekandmist ning näiteks tütarettevõtte pankroti puhul peaks olema piisavalt fonde selleks, et garanteerida näiteks hoiustajate varad. nii et äh, praegusel hetkel, äh, äh, sest praegusel hetkel on ema ettevõtte kliendid rohkem kaitstud kui tütarettevõtte kliendid. see on ka vastuolus soovitusega number üks raportis, kus te ütlete, et eesmärgiks äh, on garanteerida hoiustajate varad ning garanteerida võrdne kohtlemine erinevates riikides. minu meelest on kahtlane, kas, ähm, kas äh, need liikmesriigid, kus emaettevõtted asuvad, ähm, võtavad arvesse vajadust äh, näiteks kuludele, kulude kandmist, juhul kui mõni pangandusettevõte või üksus on pankrotti sattunud või maksuvõetuks muutunud. see puudutab ka eh, kriisi poolt kaasa toodud võimalike kulude leevendamist. mis puudutab piiriüleselt eh, toimivaid eh, panku ja maksujõuetust, siis on väga oluline, et Euroopa Liit looks integreeritud võrgustiku selliste küsimuste lahendamiseks, seda saaks teha läbi harmoneerimise, mis on ka raportis välja toodud. seda on võimalik teha ka üle-euroopalise ühtse režiimi ehm, loomiseks, mis tähendaks seda, et kogu eh, pangandusüksus luuakse, eh, peetakse üheks eh, üksuseks samuti on vajalik äh, süsteemsete ja mittesüsteemsete piiriüleste pankade küsimus lahendada. ma lugedes seda raportist tulin järeldusele, et selline eristamine võib äh, pigem tuu-, tekitada probleeme, kui neid lahendada. isegi kui me äh, üritame kasutada konkreetseid kriteeriumeid selle kohta, millised äh, äh, pangad on süsteemsed, millised mittesüsteemid, võib see siiski tekitada pigem probleeme kui midagi enamat. viimane kriis näitab meile ka seda, et äh, see pangad, mida peetakse süsteemseteks või mittesüsteemseteks, on kokkuvõttes osutunud siiski kõik süsteemseteks ning vajanud abi. samuti kui me anname ainult teatud pankadele eh, nimetuse süsteemne, siis see võib tähendada seda, et eh, see võib tekitada neile ka finantssüsteemis probleeme. ja pole sugugi kindel, et eh, fond suudab nad päästa. see annaks suure konkurentsieelise teistele pankadele. nii et me ei saa seda lihtsalt moraalseks väljakutseks pidada minu meelest oleks mõistlik kasutada sama režiimi kõikidel piiriüles toimivatel äh, panganduskorporatsioonidel. kui me vaatame seda, mis hiljuti toimus, siis kriis on selgelt äh, on selgelt näidanud, et äh, toetatakse eelkõige just nimelt pangafiliaale või tütarettevõtteid, mis asuvad oma riigis kuid samas tuleb võitselt, võrdselt kõiki eh, hoiustajaid eh, kohelda. järeldus on selline, et eh, järelevalve nõukogu peab olema kaasatud kriisi lahendamisse kõikides piiriülest toimuvalt, toimivates üksustes ja ma arvan, et me äh, peaksime kõiki piiriüleselt toimivaid panku kohtlema võrdselt, olgu nad süsteemsed või mitte. ning minu viimane väide on järgmine, ma sooviksin öelda, et praegusel hetkel me vaatame tulevikku, kuid ma arvan, et oleks mõistlik võib-olla ka mõelda selle peale, kuidas pangad varem toimisid, enne seda, kui nad hakkasid tegutsema selles, kui nad hakkasid äh, tegutsema äh, Äh, või kahtlasemaid tehinguid tegema. põhimõtteliselt idee on selles, et äh, tuleks liikuda äh, universaalselt pangandusliigilt teistsuguste pankade juurde. oleks vaja ka analüüsida, millised oleks kasud pankade nenditele tarbijatele, hoiustajatele sest äh, praegusel hetkel on äh, erinevad pangandustehingud lubatud, kuid äh, samas peaks rahastamine, finantseerimine toimuma erinevalt ja see peaks tähendama ka, ka seda, et äh, et äh, plaanid tuleks väga detailselt paika panna. meil äh, peaks olema väga ambitsiooni, ambitsioonikad projektid. ja oluline oleks see, et ka ühe panga kriis ei tabaks teisi. ma ei ole veel päriselt kindel, kuidas me saaks seda ideed äh, raportisse kaasata, kuid minu meelest on tegu mõttega, mida mis äh, väärib ähm, lähemat tähelepanu. sooviksin öelda, et variraportöörina oli väga meeldiv äh, Liisa, Liisaga koostööd teha ja loodetavasti äh, väljakutsed on meie jaoks sarnase iseloomuga, me soovime luua sellise süsteemi, mis aitaks panku ja samas ei mõjutaks pankade tegevust siis, kui majandus tsükkel on positiivses faasis. Kei. Thank you, madam chairman and um, following Mrs Hübner's over suur tänu, äh, pärast härra Hübnerit on äh, alati tore kõneleda, sellepärast et ta räägib alati poole minu jutust ära, nii et ma saan äh, lühemalt toime tulla. ka mina tahaksin tänada kõigepealt Elisat selle töö eest, mida ta on teinud selle toimiku kallal ja nagu ma mõistan, siis väiksema ja keskmise suurusega pankade puhul see süsteem toimiks väga hästi, ehkki ma kardan, et maksu jõulisuse õigusraamistiku ühtlustamine tundub küll kerge, aga tegelikult on äh, praktikas üks päris suur miiniväli. aga keskenduksin suurematele tegijatele, kelle ettevõtted juba oma olemuselt on piiriülesed ja ma ei saa päris hästi aru, kuidas nad selle süsteemiga kokku äh, sobivad. kõigepealt näiteks jääb mulle küsimuseks see, kuidas Euroopa järelevalveasutus saab näiteks oma personali arvult olla piisavalt suur, et oma tööd teha tõhusalt. nii palju, kui ma saan aru, siis äh, ühel suurest, äh, ühel suurel pangal kriisi ajal oli tööl kuuskümmend järelevalveametnikku ja pidades silmas, kui palju on meil suuri panku, siis äh, läheks meil vaja väga palju töötajaid kui tegemist on ülemaailmse tähtsusega pangaga, siis kuidas äh, Euroopa järelevalveasutus saab tegutseda, kui tegemist näiteks on Ameerika Ühendriikide ettevõtetega, Jaapani ettevõtetega ja kui Euroopa järelevalve äh, ametnike kolledž või kolleegium, kuida-, kuidas nende, nemad saavad tegutseda ülemaailmsel tasandil, kuigi tegemist on väga suurte riskitasemetega nii Euroopa Liidus kui ka ülejäänud Euroopa turgudel, üle maailma turgudel suuremate ettevõtete puhul, kes paistavad olevat päästmiseks liiga suured, paistab olevat, ei paista olevat lahendust ja see stabiliseerimise fond ei ole piisav nende päästmiseks, seetõttu ma arvan, et me peaksime rakenduma ka, rakendama ka teisi meetmeid, nagu näiteks Paul Täkkeri ettepanek, et meil võiks olla lepitusprotsess või lahendusprotsess, mida, protsess, mida rakendatakse kiiresti, siis Kanada pro-, protsess, äh, kus äh, rakendatakse mingisugust krediidi hindamist kõikide kapitalinõuete äh, ja, ja elementide puhul ja samuti panga mm, maksujõulisuse hinnang, mida hinnatakse igal aastal ja, ja erinevad meetmed, mida võiks rakendada bilansi puhul suurtes ettevõtetes nii, et kredi-, et krediidiusaldajad ei, ei peaks kannatama ja maksu, maksumaksjad ei peaks kannatama. ja kuidas siis äh, sundida globaalset investeerimispanka osalema sellises äh, süsteemis ja mitte lihtsalt kolima teise õigusruumi ja teise kohtu alluvusse, see on üks probleem Euroopa tütarettevõte tütarettevõtete puhul me ei saa äh, kuidagi peatada vahendite ümberkandmist emaettevõttesse, vaatasime, võtame siin näiteks Lehman Brothers, äh, kus kapital äh, liikus pensioniskeemide puhul iseäranis Euroopast välja ja seda tundide jooksul, mõned tunnid enne maksujõulisuse, maksujõuetuse äh, deklaratsiooni ja, ja kuidas selliseid arenguid, kuidas sellistele arengutele lahendusi leida, eriti nende suurte süsteemse ohuga äh, pankade puhul siin Euroopas kui ka mujal maailmas, aga ma arvan, et üldiselt keskmise suurusega väikeste, väiksematele finantsasutustele on see süsteem väga hea well.. Sven? ka mina tahaksin äh, tänada Elisat äh, kogu südamest äh, suurepärase töö eest. me oleme nõus raportiga suures osas ja selle raporti üldise lähenemisega oleme samuti nõus ja pole ka minul mõtet korrata siin erinevaid tähelepanekuid, mida kolleegid on juba teinud, iseäranis, mis puudutab äh, emaettevõtet ja tütarettevõtteid. Äh, see varasemad kommentaarid kajastavad minu arvamust päris hästi ja samuti, mis puudutab äh, süsteemse auhuga süsteemse olulisusega ja mittesüsteemse olulisusega ettevõtete staatust. aga ma lisaksin veel kolm täiendavat punkti, kolm täiendavat tähelepanekut omalt poolt. Nende punktide osas ma tahaksin jätkata koostööd Elisa ja teiste variraportööridega. kõigepealt ma tahaksin öelda seda, et dokumendist ei tule selgelt välja, et me tahaksime, et krediidiusaldajad maksaksid äh, märkimisväärselt suurema osa panusest äh, kui varem. väga paljudes ettevõtetes, äh, väga paljudes riikides, kui rakendati päästesüsteeme ja päästeskeemi. aga see meie seisukoht ei ole väga selgesti välja tulnud ja väga see, pole ka selge see, kui suurel määral krediidiusaldajad peaksid olema vastutavad enne, kui me rak-, hakkame rakendama fondi vahendeid teine asjaolu, mis äh, meie arvates on oluline. Te mainisite OECD dokumenti siinkohal ja kogu seda kitsa pangandussüsteemi äh, lähenemist. ja kriisi ajal me äh, nägime, milline on suurte pankade mõju ka poliitilistele protsessidele, seda küll loomulikult erineval määral erinevates riikides, kuid ähm, suurus siin siiski mängis rolli ja me peaksime töötama selle kallal, kui suureks pangad üldse võivad äh, kasvada, kui suurt, suured meie arvates pangad võiksid olla ja sellega seoses peaksime mõtlema veel selle üle, kuidas kriisi sekkumise süsteemi kujundada nii, et äh, see julgustaks äh, pigem väiksemaid panki ja soodustaks konkurentsivõimet turul, mitte niivõrd ei looks soodsaid tingimusi suurtele süsteemse olulisusega pankadele. võib-olla siis äh, need lõivud, need summad, mida makstakse stabiilsuse, riski stabiliseerimise fondi, oleks ka kuidagi seotud sellega. selle suuruse küsimuse juurde tuleb meil tagasi pöörduda, siis kui me asume arutlema CD nelja reformi ja kui me asume rääkima finantsstabiilsuse fondi üle, ja ka konkurentsipoliitika roll ei tohiks meile kahe silma vahele jääda. ka Ameerika kolleegide tööle tuleb tähelepanu pöörata. Need on ka seotud meie tööga ja lõpetuseks tahaksin ma küsida, kas me süsteemse olulisusega asutuste puhul mõtleme ainult pankasid või mõtleme ka öö, suuremaid fonde. võiks olla üks näiteks Euroopa fond, mida hõlmab samuti esmaraport. me peame arutlema, kuidas need asjad võiksid olla omavahel seotud ja kuidas on see suurte fondide küsimus seotud käesoleva raportiga. ma tahaksin tänada teid selle töö eest, mis te olete ära teinud ja ootan juba rõõmuga meie edasist koostööd. suur tänu! ma loen sõnasoovijate nimekirja ette, et te teaksite, kas teil on sõna või mitte. Peter Skinner, Antolin Sanchez Prezedo, Jürgen Klut and myself. Any, anybody else? kas keegi soovib veel sõna? rohkem keegi sõna ei soovi, siis sellisel juhul Viki, sinul on järgmisena sõna. suur tänu! küsimused puudutavad kõike seda, mida saab teha enne pankrotti, selleks, et vältida pankrotti või muuta pankrot vähem tõenäoliseks. minu arvates olete te teinud ära äh, suurepärase töö selleks, et äh, koguda kokku erinevad äh, viimaste kuude jooksul välja toodud teemad ja teil on väga head eesmärgid. ja äh, mina ka arvan, et me peaksime alustama sellest, et miks meil on vaja finantssektorit, meil on vaja juurdepääsu kapitalile ja meil on vaja kuidagi leevendada riske, see on vajalik, pangad võimaldavad meile juurdepääsu kapitalile ja samas leevendada riske ja nii see on. ja teie nimekirjas on vaja kõikide krediidi usal-, on, on välja toodud krediidide usaldajate võrdne kohtlemine, meil on siin krediidi usaldajate või võlausaldajate äh, puhul traditsiooniline lähenemine, äh, meil võivad olla kindlustamata võlausaldajad, me tahame, et äh, võib-olla tavalist hoiustajat oleks äh, koheldud erinevalt kui väikeste või keskmise suurusega ettevõtet või hulgimüüjat. kui me hakkame siin mingisuguseid erinevaid võlausaldajaid kohtlema erinevalt, siis me peame vaatama, milliseid riske me tahame leevendada, milliseid rihve me tahame ära hoida, kelle puhul Äh, näiteks mina arvan, et äh, pikaajaliste võlakirjade omanikud peaksidki äh, riski võtma nii-öelda, neid ei tohiks, nendel ei tohiks olla garantiisid. Te rääkisite siin ka maksujõuetuse õigustiku ühtlustamisest. ja mu kolleeg rääkis siin konkreetselt rahaülekannetest ja varade ülekannetest, mis äh, toimub pankrotiga seoses või pankroti, enne pärast pankrotti ja võib-olla siin võiks võtta mingid konkreetsed viiteperioodid, võrdlusperioodid ja vaadata, äh, millised maksetest panga pankrotti mineku puhul äh, ei oleksid pidanud aset leidma see aitaks meil olukorda kuidagi paremini selgitada. selline riski edetabel, riskitegude äh, tabel on väga hea töövahend, aga aga igal juhul peaks iga hea järelevalve oma tööd tegema, on tal see tabel või mitte. ma arvan, et võib-olla selline konkreetne tabelisüsteem äh, oleks liigne lihtsustamine, et kui äh, ühes valdkonnas on midagi viltu või ei vasta täpselt tabeli tingimustele, et siis kohe peaks midagi tegema, ma ei tea. ja siis kapitalinõuete direktiiv artikkel on kolm, üks kolm kuus vist artikkel sada kolmkümmend kuus räägib kõikidest kapitalinõuete direktiivi sätete eiramistest, ükskõik millise eiramisega on tegemist, ja võib-olla see võiks tekitada veel suuremat ebakindlust, kui juba on, me tahaksime loomulikult seda, me ei tahaks ju loomulikult seda, et meil, et riigisektor võtaks asjad enda kätte, kui on tegemist ainult väikese äh, eksimusega väikese rikkumisega. ma arvan, et kapitalinõuete direktiivide ja selle rakendamisega mujal maailmas äh, tekkida probleeme, kui äh, meil on äh, ülemaailmse tähtsusega pank, siis võib-olla sellega seoses võib kapitali nõuete direktiiv tekitada täiendavat ebakindlust, kui äh, ülejäänud maailmas ei rakendata sarnaseid põhimõtteid? Euh, tänan, kõigepealt ma sooviksin tänada proua Ferreirat tema tehtud töö eest. see on suurepärane äh, alus mõttetöö tegemiseks edaspidi. samuti ma sooviksin esile tõsta teatud punkte mille osas peaks pisut äh, sügavamati mõtlema. Luksemburgi tabas täiel määral finantskriis. kaheksateist äh, Islandi mm, pangafiliaali läks äh, pankrotti Fortise tagajärjel, samuti kriisi tagajärjel samuti sattusid paljud üksused raskusi. tegu oli piiriüleste probleemidega, kuid äh, minu meelest eh, peaksime eh, õppetunni siiski omaks võtma. kõigepealt see, et me peame liikuma suurema harmoneerimise suunas. me peaksime looma eh, kriisilahendusraamistiku Euroopa tasandil, ma arvan, et selles osas me oleme kõik ühel nõus, konkreetsemalt peame tegema kõik selleks, et tütarettevõtted ja emaettevõtted, et neid koheldaks võrdselt. mida see tähendab? kriis on näidanud, et emaettevõtted, mis on sattunud raskustesse, tegutsevad nagu tolmuimejad. Nad üritavad võimalikult ähm, äh, saada kätte äh, äh, oma filiaalide liik-, vara me peame vaatama et ei juhtuks äh, nii, et kriisi tagajärjel kaoks nii tütarettevõtted kui emaettevõtted ära kaoks. sest praegusel hetkel on ainult emaettevõtetel lootus oma osa oma varadest tagasi saada. selline olukord on tõsine diskrimineerimine, see on väga ebaõiglane ning seda ütles juba ka proua Hübner. ja kui proua Ferreira soovitab võrdset kohtlemist, et hoiustajad liikmesriikides oleks võrdsed, siis ma arvan, et äh, me peame seda täpsemalt äh, määratlema, me peame nõudma Euroopa õigusliku raamistiku pankade maksujõuetuse tekkimise puhul ning äh, pangandusgruppi tuleb kohelda võrdselt ning äh, tuleb võrdselt kohelda emaettevõtet ja tütarettevõtet. minu jaoks on see esmatähtis punkt ning äh, minu jaoks on väga tore, et kolleegid leiavad, et see on ka nii. teiseks, kas meil on vaja täielikku harmoneerimist Euroopa tasandil või on vaja veel mingisugust kahekümne kaheksandat režiimi äh, mis asendaks liikmesriikide oma õigussüsteemi selles valdkonnas maksujõuetuse puhul. mul pole selget vastust, kuid välja pakkuda, ma arvan, et mõlemad võimalused on olemas, kuid ma arvan, et igatahes reageerimine on vajalik. nüüd süsteemsete pankade ja mittesüsteemsete pankade küsimus, millest teisedki kolleegid on rääkinud. mina sooviksin öelda järgmist, nagu seda on teinud ka proua Hübner, nimelt eh, pankad, süsteemsete pankade ja mittesüsteemsete pankade eristamine, kas see on tõesti soovitav? mõningatele võib selline eristus eh, toim-, to-, tunduda mõistlik, kuid milliseid kriteeriume me aluseks võtaksime? kui me kavatseme selles suunas edasi liikuda, siis äh, tähendab see seda, et meil on ühed määrused äh, süsteemsete pankade jaoks ning teised, äh, kellel on piiri, keda iseloomustab piiriülene tegevus. mina seda äh, ei arva, kõik pangad on süsteemselt olulised, peaksime pigem toetama Euroopa, üle-euroopalise raamistiku loomisel mida saaks rakendada kõikidele pankadele, see oleks minu meelest mõistlikum ja ka lihtsam ning veel lõpetuseks eh, resolutsioon, mis peaks tegelema eh, panga, pankade likvideerimisküsimusi või eh, maksujõuetusküsimusi, siis sellega peaks, eh, seoses peaks loodama spetsiifiline eh, amet ja mina tahaksin mõtleksin selle peale, et kas panga pankrot on mõningas mõttes ka järelevaatajate süül tekkinud. me oleme sellest rääk-, me rääkisime sellest ka härra Konstantse kuulamisel. kas äh, ei suudetud panga likviidsust adekvaatselt kontrollida? võib-olla oleks vajalik ette nähta eh, eh, iseseisvat, eraldiseisvat eh, üksust või administraatorit, kes selle küsimusega tegeleks. ma sellega praegusel hetkel lõpetan, tänan teid tähelepanu eest. Thank you very much, Pervanche. Pervanche. tänan, proua president. suur tänu, Elisa Refer-, Refer-, tegu on olulise teemaga on väga hea, et Euroopa Parlamendis praegusel keerulisel ajal räägiks ka millestki enamast kui ainult järelevalvepaketist ja et ma mõtleks ka selle peale, milline võiks olla määruste järgmine etapp. sellest rääkis härra Jacques de la Rosière, kui ta oli härra Barroso eriesindaja eh, sellest, eh, ta rääkis sellest, milline peaks olema ülevaatepakett. ta soovis, et süsteem funktsioneeriks hästi, eh, kuid selleks oli vaja arutada seda, mis toimub kriisi puhul. me vaatame, väga selge on see, et kui me igapäevaselt suudame hästi toimida, suudame me ka kriisile adekvaatselt reageerida. Ehm, kõik need küsimused omavahel niivõrd seotud, et minul on ainult üks suur mure. see puudutab nüüd seda, mida komisjon on teinud. tegutsemine on olnud vertikaalne. tegutsetakse ühe küsimuse, ühe teemaga ja Eh, üritatakse siis eh, eh, kuid samas on selge see, et sellised küsimused tuleb üle vaadata, tuleb neid arutada. pangad peaksid arutama ka oma vahendite küsimust. kui nad seda taha ei soovi, siis tuleks arutada stabiliseerimisfondi kasutamist ja nad peaks mõtlema, kuidas lahendada oma probleeme, kui neil probleemid tekivad. seda aspekti ei ole kusagil käsitletud, minu jaoks on see suur mured. on räägitud G kahekümnest, G kakskümmend. Eh, mõtlegem selle peale, mida G kahekümne eh, kohtumisel öeldi kokkuvõttes, kõik räägivad midagi, lõpuks läheb igaüks oma koju ja sellest ei tule kõigest mitte midagi. ning eh, kokkuvõttes arvamused muutuvad radikaalselt ka G kahekümne kohtumistel. meie Euroopa Parlamendis peaksime üritama seda, eh, peaksime suutma endale öelda, et eh, eri, need kaks küsimust on vahel eh, seotud, kas pangad suudavad oma tegevust paremini reglementeerida ja see tähendab seda, et kriisirisk väiks-, on väiksem ja see tähendab seda, et meil on vaja päästefondi vähem investeerida või kui nad ei soovi konsolideeritud omavahendeid kasut- äh,, luua, sest see võib neid tekitada konkurentsiprobleeme näiteks äh, võrreldes ameeriklastega, see võib tekitada äh, ka äh, majandusraskusi, siis äh, sellisel juhul äh, siis tuleks mõelda, kuidas oleks võimalik need päästmisfondi abil aidata. nüüd teine küsimus, mille kolleegid on tõstatanud. mis asi on süsteemne pank? Euroopa Liidus on välja käidud idee, mis on pärit vist algselt Euroopa Keskpangast enne seda, kui majanduskriis plahvatas kriis näitas, et eh, probleem ei tegi mitte ainult sellest struktuurist. peame vaatama tähelepanelikult, mis toimus Islandil. nii Islandil kui Iirimaal. protsess käivitus ühes riigis, see toob kaasa kapitali liikumise, mis ei ole absoluutselt seotud selle piiriülese struktuuriga, millest me räägime, mis tähendab seda, et nõuab, äh, et lahendused peavad olema Euroopa tasandil. küsimus on selles, kas protsessi käivitab pank, ei ole ju tähtis, kas see riik on, äh, pank on tegevus ka viieteistkümnes riigis või mitte. oluline on see, et millised tagajärjed on tema tegevusel Euroopa siseturul ja sellisel puhul eh, nüüd eristada süsteemset või mittesüsteemset panku ei ole eriti tähtis. nüüd äh, teiseks, pangandusjärelevalve komitee. mina arvan, et meil on vaja midagi radikaalsemat. ma loodan, meie raportöör suudab eh, lõppteksti selle eh, küsimuse sisse viia. nimelt eh, puudutab see stressitestide tegemist. on võimalik võib-olla kriisi ära hoida, kui me usume selliste testide läbiviimist Eh, nii et eh, olul-, oluline on kontrollida järgi, testida, milline on panga võimetus eh, erinevate kriiside puhul reageerida, mis puudutab harmee-, harmoneerimist maksujõuetuse või pankroti puhul, siis see on keeruline küsimus, lahendusi on väga raske leida. ning veel kaks viimast märkust, kõigepealt selles pusles, mis meie ette on asetatud, on lahendusi väga raske leida. mina olin kriisikomisjoni raportöör ja minu jaoks on oluline see, et kui me, me seadusloomeliselt ka tegeleme ainult ühe eesmärgist, me unustame ära teised eesmärgid ja globaalsemad eesmärgid. unustame selle, mis on kasulik kogu Euroopa Liidule ning äh, siin on oluline stabiilsus fondi küsimus äh, suurte äh, ohus olevate pankade aitamiseks ning samuti ka deposiitide garanteerimine. see on tähtis, ma saan aru, et selle see on oluline ka raportööri jaoks, kuid me peaksime siiski mõtlema, mida on meil võimalik üldse ära teha, minu meelest me peaksime endal miinimumgarantiid looma ja minu meelest on oluline Euroopa äh, garantiisüsteemi loomine. kui me Euroopa tasandil möödunud aastal tõstsime äh, hoiuste garantiide lävendi, siis komisjon palus, et me esitaks konkreetse ettepaneku selle kohta, kuidas oleks võimalik äh, seda süsteemi harmoneerida. minu meelest on väga tähtis, et me siiski äh, avaldaks survet komisjonile, et nad selle küsimusega tegeleks ning teine küsimus puudutab stabiilsusfondi finantseerimist. minu meelest on väga oluline, et me suudaks garanteerida, et äh, hoiukassasid ei diskrimineeritaks, et äh, nad saaks äh, adekvaatselt toimida, et ei toetataks ainult neid, kes on äh, riskantselt käitunud. see puudutab nii tagasimakseid kui muid küsimusi ja minu meelest hoiukassade, väiksemate pankade toetamine on esmatähtis. okei okay, uh,. suur tänu, Peter um,. To... suur tänu suurepärase raporti eest. tegemist on väga vajaliku äh, algatusega ja äh, nüüd me oleme kuulnud, äh, et tegemist on väga kasuliku tööga ja see on olnud väga kindlates kätes, aga nagu kolleegid on öö, siin juba näidanud, on mitmeid erinevaid võimalusi ja, ja erinevaid asju, mida tuleb arvesse võtta, minu kolleeg äh, Peres äh, juba tõi esile siin äh, arenguid, mis moodutavad, mõjutavad pangandust, nii nagu ka teisi äriettevõtteid, kus on mängus suured kapitali ja on hirm, et me võib-olla liigselt kiirustades toetame uusi algatusi, ilma et me oleksime läbi mõelnud, mida peaks see stabiilsuse fond ise tegema, aga järgnevatel aastatel on meil siis suur tükk tööd ära teha, aga selge on see, et tegemist on kasuliku algatusega ja õige algatusega. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks peaks komisjon oma ettepaneku esitama ja kui parlament peab sealt äh, alates asuma tööle, me ei peaks äh, eeldama, et äh, meie tänased arutelud järgneva aasta jooksul kuhugi veel jõuavad, ehkki algus on suurepärane. aga mul on üks küsimus. kui me keskendume siin pangandusele, me teame, et pangandus on olnud väga suure osa probleemide põhjuseks kapitaliturgude äh, Äh, kindlustamine, äh, seda mainiti siin juba, selle, seal on äh, mõningad samad probleemid olnud, aga sageli põhu, põhjused ja tulemused on erinevad, panganduse puhul olid kapitalinõuete puhul probleemid ja kindlustuse puhul probleemid, aga lähenemine oli üldiste fondide poolt teistsugune ja ma arvan, et seda tuleb kindlasti silmas pidada. Äh, me äh, räägime siin siiski panganduse poolest süstemaatilise tähenduse puhul. ja siis äh, Ferrero raport ajakava osas, kui me räägime siin EBA-st, ESMA-st ja EOPA-st, mis on kolm järelevalveasutust, Äh, siis äh, neid asutusi luuakse kiiresti ja meil on vaja, et need raportid äh, oleksid, võtaksid ka arvesse selle vajaduse kiirust. mina eelistaksin teie ajakava, meil peaks olema tõeline arutelu ja menetlus nagu kord ja kohus, me ei tohiks liigselt kiirustada. aga kui me teeme seda, siis üldise resolutsiooni valguse lepitusfondi loomine ja nende järelevalveasutuste finantseerimine äh, peab olema konkreetse ajakama poolt äh, suunatud äh, ja meie taha peame siin liidri rolli enda kätte võtma. ja mis puudutab moraalset ohtu või hulljulgust pankade poolt, pankadel ei ole võib-olla situatsiooniplaane ja, ja kapitali ja tagatist, see on asi, mille suhtes me peaksime kõik olema väga ettevaatlikud. ma ei tea, kas meil siin oli tegemist lõivu küsimusega või, või mingi niisama panusega stabiilsusfondis, aga süsteemse riski puhul siis ameeriklased juba tegelesid selle küsimusega, nemad küsivad, kas seda mõeldakse, kas seda mõõdetakse tulevikus või minevikus. tulevikus on väga raske midagi hinnata, kui me räägime süsteemselt äh, riskidega pankadest, kas siis see hõlmab tõesti ainult piiriüleseid panka või midagi muud, võtame näiteks äh, Islandi äh, küsimuse või siis Saksa Landenspanki, Northern Rocki küsimuse küsimused, kus, eh, mis võib-olla ei olnud eh, piiriülesed ja pangad, mis ei olnud piiriülesed, kuid eh, suutsid raputada kohalikku pangandussektorit siiski väga märkimisväärselt. ma arvan, et kõik need asjaolud tuleks põhjalikult läbi mõelda, enne kui me kuhugi asume kiirustama. ja siis pangad, kus on tütarettevõtteid üle kogu Euroopa Liidu ja kus puudub äh, piisavalt äh, kapitali tagatus, äh, kus ei ole testitud kapitali olemasolu kohalikul tasandil, vaid jäädakse usa, uskuma grupikapitali, need on küsimused, mis ei saa jääda tähelepanu alt kõrvale. ja ma usun, et kui me suudame jõuda äh, õige tasakaaluni, võttes arvesse tööstuse hinnanguid ja raportööri lähenemist, siis me läheme õiges suunas, ehkki see on vaid üks samm pikas sammude reas. suur tänu, Peeter Antoni, palun! suur tänu, kõigepealt sooviksin tänada Elisa Ferreirat. tema raporti projekt on väga hästi koostatud ning äh, see on andnud meile võimaluse väga paljusid erinevaid küsimusi asutada. siin on järelevalve reguleerimine ning kriisile reageerimine. kriisi puhul ei saa me mõelda, et, et asi reguleerib ennast ise edasi. me peame looma, looma mingisuguse mehhanismi ning äh, tuleksin selle juurde, mida soovitas raportöör, meil on vaja kriisile reageerimisraamistikku ning me peaksime samuti ka mõtlema selle peale, kuidas on hoiustajate, investorite, eh, aktsionäride huve võimalik kaitsta, kuidas maksumaksjate huve kaitsta, me peaksime looma sellise süsteemi, mis garanteeriks, et eh, ühed saavad kasu ja teised maksavad, eh, peavad ainult maksma. me peame jääma ühtseks oma tegutsemisel, et me peaksime teadma, et süsteem Euroopa Liidus on ühesugune et vastutus oleks kõikjal ühesugune. nii et sellega seoses oleks vaja ühtset raamistikku, meil on vaja ka seda, kuidas, kuidas planeerimissüsteemid töötavad ja nii edasi. nüüd süsteemsed pangad. on olemas süsteemne risk, ma arvan, et on olemas ka süsteemsed pangad me peaksime suutma äh, identifitseerida selliseid panke ning minu poolne märkus puudutaks seda, et kui me äh, soovime identifitseerida süsteemseid panke, panku, siis me peaksime seda tegema jälgides äh, multilateraalset lähenemist. ning seda üritab teha ka G kakskümmend. ma arvan, et meil on õigus seda teha ka, ka süsteemses valdkonnas kuid eh, me ei tohiks keskenduda ainult eh, sellele, mis toimub Euroopas, me peaksime keskenduma ka sellele, mis toimub multilateraalsel tasandil. peaks, samas ei tohi meetmeid kasutusele võtta ennetavalt, me peaksime pigem suutma multilateraalse eh, lahenduseni jõudma ja seda Euroopa perspektiivist lähenedes. peaksime tegutsema mõlemas valdkonnas ja ma arvan, et raport seda ka teeb. teiseks räägitakse finantsstabiilsuse Euroopa fondist räägitakse sellest, et eh, eh, et hoiuste garantiide eh, fondid ei tähenda niivõrd hoiuste garanteerimist, kuivõrd sama süsteemi ümber struktureerimist. nii et need võivad olla põhimõtteliselt ümberstruktureerimisfondid ja, ja nüüd hoiupangad ja investeerimispangad, nende erinevus, peaksime ütlema, et kõigepealt on probleemiks see, et, äh, et, et pankade tegevus ei ole investoritele alati täiesti selge. kui soovitatakse, soovitakse saavutada kaitse, mingisuguseid kaitsesüsteeme, siis kõigepealt oleks vaja garan-, investorite jaoks äh, garantiisüsteem. loomulikult see peaks ära hoidma ka selle, et alati peaks riigipoolsete garantiidega eh, panga probleeme lahendada, lahendama. samuti peaksime üritama ära hoida seda, et Euroopa eh, eh, süsteemis oleks erinevate tasanditel üksuseid. kui pangal on hoiuseid, tuleb kaitsta hoiuseid, kui on investoreid, tuleb kaitsta investoreid ja kui on eh, süsteemseid riske, siis tuleb suuta neid lahendada. meil peavad olema selged parameetrid, need peavad olema sarnased, isegi erinevates olukordades. minu jaoks on see konkurentsi seisukohalt väga tähtis küsimus. <clears throat> Jürgen Klüüt. Jürgen Klüüte, palun. jah, suur tänu. ma tahaksin tagasi tulla kolleeg Hübneri sõnavõtu juurde. ta rääkis OECD raportist ka mina lugesin seda ja minu arvates on see väga huvitav. eriti see, mis on seal kirjas kriisi põhjuste kohta. ja ka ettepanekud on väga märkimisväärsed. OECD on teinud ettepaneku, et kommertspangad ja investeerimispangad tuleks üksteisest lahutada ja seda sellepärast, et need pangad, mis praegusel hetkel veel investeerimisega ei tegelenud, said kriisiaegadel päris hästi hakkama ja selle kohta on päris mitmeid näiteid ka seal raportis, nii et äh, me peaksime kriisi põhjuseid tõsiselt võtma ja selle võimalusega arvestama. nii et see on tõesti võib-olla üks võimalusi, miks kriis tekkis. ja sellepärast äh, kutsuksin üles, et me arvestaksime selle nüansiga sest OECD ei ole ju mitte mingi nurgatagune organisatsioon, vaid tähtis institutsioon ja samamoodi kaudselt OECD viitab ka pankade suuruse probleemile. ehk et kui need kaks erinevat valdkonda eraldatakse, siis vastutuse mõttes oleks meil olukorda ka lihtsam parandada ja jällegi siin mängib väga suurt rolli jällegi pangandusinstitutsioonide suurus, nii et see oleks võib-olla üks võimalus, millega võiks arvestada, nii et ma teeksin üleskutse, et me arvestaksime selle nüansiga, kui me seda raportit koostame. suur tänu! Sylvie. Sylvie. Merci, madame la president, suur tänu! ma vabandust, vabandan, et ma hiljaks jäin, ma olin teisel koosolekul, ma sooviksin esindada siin härra Schmidti. see puudutab süsteemsete riskide küsimust. me rääkisime sellest äh, ka Euroopa süsteemsete riskide äh, komitee loomisel väga raske on tegelikult täpselt defineerida süsteemseid riske, see võib tähendada seda, et me võime mõningad äh, küsimused välja jätta, me võime tekitada laguunidega seadused eh, või normid ja see on veelgi ohtlikum. härra Schmidt eh, on samuti mures selle pärast. ta leiab, et sama režiim peab kehtima kõigi piiriüleselt toimivate pankade üles. sooviksin tänada proua Ferreira, ta oleks pidanud võib-olla seda ka alguses ütlema. Eh, härra Schmidt on täiesti nõus proua Ferreira ettepanekuga esitada parlamendile enne kahe tuhande üheteistkümnendat aastat eh, kriisi haldamisraamistik ning et eh, loodaks ühtsed reeglid. me peaksime ka eh, maksujõuetuse probleemid üritama koos lahendada ning samuti tuletada meelde fakti, et on väga oluline, et maksumaksja õlule ei rangeks kõige suurem koorem. ja ta lubas samuti saata kirjalikult proua Ferreirale omapoolsed märkused, kuid ühesõnaga võttes aluseks Rootsi eh, eh, kogemused, meil toimus kriisikomisjoni väga huvitav koosolek ja eh, seal rääkisid rootslased sellest, kuidas nemad kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel väga tõsiselt kriisi, väga tõsisest kriisist edukalt välja tulid, aitäh! Thank you very much uh,, I think that suur tänu ja ma arvan, et äh, rohkem sõnasoovijaid meil saalis ei ole peale minu enda. ka mina, nagu teised, äh, sooviksime tervitada Elisa raportit. me teame, et kui selles valdkonnas hakata tegutsema, siis äh, iga päevaga tuleb küsimusi juurde ja, ja vastuste arv ainult kahaneb ma rääkisin sellest äh, komisjoni konsulteerimise käigus ja Liisa oli ka kohal, nii et äh, minu kommentaarid maksujõuetuse kohta on juba temani jõudnud, ma ei ole vaja neid enam korrata. aga ma arvan, et me seisame siin silmitsi ühe dilemmaga, nimelt äh, sellega, et me peame suhtuma tulevikku ambitsioonikalt, kuid samas me tahame tegutseda kiiresti ja tahame kiireid lahendusi ja kui me küsime midagi komisjonilt äh, järgmise aasta lõpuks, äh, siis tegelikult ka see on ju kiire. me peame leidma hea tasakaalu kiiruse ja ambitsioonikuse vahel, kui me räägime varade ülekandmisest äh, grupisiseselt, mida siin on maininud nii mõnedki saadikud, siis sellega me juba tegelesime maksujõuetus Solvency kaks direktiivi vallas, aga me ei jõudnud selle protsessiga lõpuni ja mis puudutab äh, neid nii-öelda patsiendi testamente või patsiendi tahteavaldusi, siis äh, Solvency kahes äh, rääkisime me sellest, kuidas peaks olema varade jaotamine aja, mingi pikema ajavahemiku jooksul maksujõuetuseks kuulutamise ümber, see on on pisut keeruline süsteem kui äh, just, äh, justkui pisut äh, pärandi planeerimine, võib-olla tuleks juba varasemas etapis sekkuda ja hallata ülekandeid siis, kui ollakse veel elujõuline. see saab olema väga raske protsess, mistõttu on õige, et alguses rakendatakse kakskümmend kaheksa režiimi pankade puhul, äh, sellepärast et äh, muidu me võtame liiga suure tüki ja suu liiga täis ja, äh, ja aga pikemas perspektiivis on naeruväärne, et me tahame siseturgu äh, ja ühisturgu, aga meil puudub mehhanism piiriülese maksejõuetuse kohta. see on tõesti suur tühimik, millele me peame leidma lahenduse. ja mis puudutab äh, siis äh, kriisilahendusfonde, äh, kui meil need fondid siis oleksid ja see paistab olevat tõenäoline, et need need luuakse, siis nende kasutamise puhul tuleks rakendada karistusi, muidu äh, lihtsalt on see väga äh, suur risk, moraalne risk äh, ja ja mõned need kapitalimehhanismid siin, mida mainitud, tunduvad üsnagi atraktiivsed ja Eelis ja see puudutab ka seda, mida sina ütlesid, et tegelikult need kriisilahendusfondid ise on samuti ju kapital ja me ühesõnaga imeme kapitali äh, pankadest välja ja samal ajal nõuame neilt suuremaid kapitalitagatisi. nii et äh, ja siin, kui me räägime, et me tahame uut ka-, äh, tüüpi kapitali, ülekantavat kapitali ja nii edasi ja nii edasi ja siis samal ajal tuleb vaadata äh, ka kapitalinõuete direktiivi, kus äh, räägitakse võib-olla äh, hoopis eksootilisemate kapitalitüüpide asemel äh, lihtsamaid eesmärke me peaksime siinkohal ehk siis vaatama ja ühtlustama asju, vaatama, mida Baseli direktiivide raames tehakse kapitaliga seoses. me ei saa üheaegselt öelda, et me tahaksime midagi äh, eksootilisemat, midagi uut, aga, ja siis samal ajal öelda, et äh, asjad peavad jääma lihtsaks, äh, muidu me lihtsalt ei jõua kuskile. oluline on ka see, kui suured peaksid olema sellised riskifondid, nagu te täna kuulsite, kui vaatate Ühendkuningriigi pankade reitinguid, siis äh, garantiide äh, väärtus äh, on võrdne pankade kasumiga ja mm, et tegemist peaks siis olema suure fondiga ja me ei tea, kas me seda tahame või ja mis puudutab äh, nende nii-öelda patsiendi testamentide või tahteavalduse küsimustesse, siis me tahaksime mingisuguseid äh, eraldiseisvaid äh, abimooduleid, äh, millest lähtuvalt osad, süsteemi osad peaksid siiski edasi toimima. me ei taha äh, jõuda olukorda, kus kui midagi on liiga suur, et läbi kukkuda, liiga suur, et koost laguneda, siis tuleb meil päästa kõik viimasedki osad sellest äh, suurest süsteemist. ma arvan, et me peaksime seda asja igal juhul põhjalikumalt uurima. kuid äh, igal juhul oleme me juba näidanud kätte suuna, kuhu me tahame liikuda. ja kuna tegemist on äh, õigusliku algatuse raport, raportiga, siis on selle struktuur pisut rangem kui teiste raportite puhul. Need, kes olid siin ka parlamendi eelmise ametiaja jooksul, teavad, kuidas me töötasime Rasmusseni raporti kallal. mõnedel teist võib-olla on rohkem ambitsioonikad tulevikku suunatud mõtted, kuid me peame esitama konkreetseid ettepanekuid sellise õigusloomelise raporti puhul. nüüd on meil eeskirjast või punktist nelikümmend kaks lähtuvalt uus menetlus ja sekretäriaat töötab pingeliselt selle kallal, et uurida välja, mida see praktikas tähendab. aga ma arvan, et tegemist saab olema üsna Rasmusseni raporti sarnase protsessiga, kuid äh, teid informeeritakse sellest äh, enne, kui on äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kuid ma arvan, et seda oli siiski asjakohane siinkohal mainida. Elisa, kas sa soovisid kellelegi midagi öelda või, või midagi lisada veel? me tahaksime veel ka koordinaatorite kohtumisele jätta pisut tõlke äh, aega, kui me suudame asjadega kiiresti ühele poole saada, aga kui mitte, siis äh, jah. suur tänu teie panuse eest, kõigi ettepanekute eest, küsimuste eest, poolehoiuavalduste eest, kriitiliste avalduste eest ma olen teinud äh, terve rea märkmeid teie sõnavõttudest, äh, kuid äh, mulle meeldiks, kui ma saaks kõigiga teiega isiklikult rääkida. kui teil on konkreetselt soove, et, et soovid täpsemalt kon-, konkretiseerida ja et selle tulemusena teha minu tööd paremini loomulikult. me alati sellise, selliste keeruliste küsimuste puhul valime alati paremuselt teise lähenemise, me peame alati langetama valikuid äh, selle vahel, kuhu me tahame minna ja kui kaugele me realistlikult äh, suudame minna ja alati tuleb meil neid erinevaid elemente äh, kaaluda ja leida sobiv tasakaal nende vahel. ma ei hakka vastama kõigile tänastele sõnavõtjatele, sellepärast et see oleks lihtsalt mõttetu, kuid ma võtsin arvesse kõiki neid varade ülekandmist puudutavaid kommentaare, küsimusi. see on teemavaldkond, mis on seotud ka äh, poliitiliste valikutega, poliitiliste valikutega, mis meil tuleb langetada. me kas äh, juba praeguses äh, faasis kinnitame kõike seda, mis on seotud siseturuga ja siseturu tugevdamisega või me pigem otsustame protektsionistliku äh, liikmesriike kaitsva lähenemise kasuks. mina arvan, et meie ja Euroopa Parlamendi lähenemine seega peaks äh, olema suunatud pigem rohkem lõimitud siseturu äh, suunas liikumine, mis soodustaks konkurentsivõimet. kuid samas võtan ma arvesse, et selles küsimuses on ka mängus riiklikud huvid ja riiklikud kogemused ja seetõttu teen ma ettepaneku, et me äh, toetame järelevalveasutuste kolleegiumit, järelevalve kolleegiumit, järelevalve kolleegiumit ja rõhutame, kui oluline on Euroopa Järelevalveasutuse liidri roll. see on siis minupoolne lahendusettepanek, mis äh, teineteise mõistmise memorandumi äh, vaimu otsekui edasi kannaks ja rahandusministritel on äh, loomulikult palju öelda selles küsimuses äh, siseriiklike huvide kohta, kuid äh, meie ei tahaks jääda ühte kohta tammuma, vaid tahaksime liikuda edasi, kuid jõuda e-, vastastiku mõistmiseni institutsioonide vahel selles osas, milliseid meetodeid järelevalveasutused kasutavad ja võtta arvesse ka kriisikogemusi järelevalveasutuste jaoks. tegemist oli kriitilise ajaga, mil äh, vastastik äh, mõistmine on äh, väga olulisel kohal. niisiis, nagu ma ütlesin, tegemist on ka poliitilise valikuga. siis sõnavõtjad käsitlesid oma sõnavõttudes ka süsteemse olulisusega pankade isoleerimist. ma arvan, et me ei peaks süsteemse olulisusega panku võtma kui panganduses täiesti eraldiseisvat pankade rühma, me tahame, et meil oleks ühine reeglistik, me tahame, et meil oleks ühine mõistmine, ühine arusaamine Euroopa tasandil, kuid kui me praegusel hetkel hakkame kõik, anname selle kõik Euroopa järelevalveasutuse kätesse, siis äh, liidri äh, roll kriisisituatsioonis äh, kogu pangandussektoris jääb nende kätte ja see oleks absurdne kuid me võime arutada, kas kõik pangad, ka piiriülesed pangad peaksid juba praegusest hetkest alates hakkama maksma oma panust äh, süsteemse riskifondi. kui me palume neil seda teha, siis äh, äh, loomulikult peab see süsteemse riskifond ka tagama nende päästmise. ma arvan, et praegusel hetkel aga me ei ole jõudnud sellesse faasi veel, me võime sinna suunas liikuda, kuid praegusel hetkel ma arvan, et see ei ole siiski võimalik ja siis, äh, mis on meie sekkumise eesmärk, ma arvan, et Viki ütles kõigepealt seda, et me peame päästma süsteemse olulisusega pangad äh, ja sellega seoses äh, tekivad teatavad ohud. see on jälle omalt poolt, omakorda seotud sellega, kui suur see riskifond peaks olema. juba selgitavad sa avalduses äh, ma olen öelnud, et äh, meie jaoks on oluline avali-, me, olulised avalikud huvid äh, finantssektoris ja see rehabiliteerimine või eutanaasia nii-öelda on kaks võimalikku varianti ja äh, ükskõik, mille me siis otsustame, siis äh, igal juhul me peame mõistma konkreetse individuaalse juhtumi puhul, kes äh, ühe või teise alternatiivi eest maksab. ning seetõttu ma, minu soovitus olekski, et äh, meie piiriüleses töös ütleme selgelt välja, kes maksab panga läbikukkumise eest kes maksab panga päästmise kinni. ning seda saab teha üldises raamistikus, seda saab teha üldiste ühiste eesmärkidega, keskendudes seejuures konkreetsetele majandusüksustele. tahaksin äh, ka rõhutada seda, mida ütles Sven, nii et me, meil peab olema rohkem tööriist, rohkem meetmeid kuid võlgade äh, ülekandmine kapitali äh, või vahetamine kapitali vastu, see on küsitav, me peame võlausatajaid ja hoiustajaid hoiustajate puhul arvesse võtma seda, et äh, neid koheldakse erinevalt lähtuvalt liikmesriikide erinevatest süsteemidest. lisaks sellele on mitmeid erinevaid küsimusi nagu näiteks hoiuste garantiide süsteem, ja küsimused, äh, mis puudutavad panku, mis on äh, seotud äh, erinevate teiste finantsasutustega, kuid mida meie praegune dokument ei käsitle jah, ma olen kõigist nendest raskustest teadlik, kuid kui äh, siinkohal tuleb ka küsida seda, et kui kaugele on mõtet minna esimeses etapis ja mina arvan, et me võime, me peaksime minema nii kaugele kui vähegi võimalik, kuid kui me läheme liiga kaugele, siis asjad lihtsalt ei toimi paraku. nii et lõpetuseks tahaksin ma veel kord tänada teid kõikide ettepanekute eest ja ma võtan arvesse kõike seda, mida mu kolleegid äh, on öelnud ja mul oleks hea meel teiega asjade üle veel süviti arutada väiksemates äh, rühmades äh, nii suurel foorumil on äh, raske kõiki asju põhjalikult käsitleda. suur tänu teile kõigile ja ma ootan äh, juba pikisilmi teie ettepanekuid ja soovitusi. Thank, thank you very much um,. It just remains for me to tell you what the uh.... ma tänan, tahaksin teile meenutada veel, milline on meie ajakava. nimelt tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks äh, on kahekümne seitsmes aprill kell kaksteist päeval ning arutame esimesel juunil muudatusettepanekuid ning hääletus toimub majanduskomisjonis kahekümne teisel juunil ja täiskogu äh, läheb see hääletusele see esimesel septembri täiskogul. vähemalt praeguse ajakava kohaselt. sellega on meie tänane koosolek lõppenud, nagu ma ütlesin ma sooviksin väga, eh, kui koordinaatoritel ja administraatoritel on võimalik, et nad jääks siia ja kui teisedki soovivad jääda, siis palun väga, et ma saaks rääkida paar sõna eh, kolmapäeva õhtusest kuulamisest, aitäh!